Right, welcome everybody, we've now got uh, I think most suur tänu no.. paistab, et kõik fraktsioonid on kohal, äh, hakkame oma tööga pihta ja äh, belglased äh, on nagu paistab täna hästi kohale ilmunud. arvukalt üks, kaks, kolm ja neli belglast kinnitame nüüd siis päevakorra, päevakord on kinnitatud, paistab, et kellelgi pole midagi selle vastu ja mul on väga kahju, aga juhataja teadaandeid meil täna ka on. tuletan teile meelde, et homme me ei tööta siin saalis, vaid hoopis täiskogu ruumis, nii et võtke oma paberid kaasa, kui see teil on et nad, et nad kuskil vahepeal kaduma ei läheks, et siis mis puudutab trilooge, kolmepoolseid läbirääkimisi, siis Euroopa riskikapitalifondid ja Euroopa sotsiaalse ettevõtluse fondi osas on olnud meil nüüd teine äh, kolmepoolsete läbirääkimiste voor ka üheteistkümnendal juunil ja mitmetes küsimustes saavutasime ka edu. järgmine kolmepoolne kohtumine on plaanitud kahekümnendaks äh, juul-, septembriks siis äh, kolmteist, neliteist äh, juunis toimus äh, samuti kapitalinõuete direktiivi küsimuses triloogi kohtumised ja mõningad tehnilised küsimused vajavad veel lahendamist, nende kallal töötame sel nädalal. aga on veel ka tõsiseid mure, mureküsimusi, nagu näiteks pankade Mm, laialisaatmise küsimus, äh, süsteemselt olulised institutsioonid, tasustamise küsimus äh, ja ähm, need küsimused vajavad veel selgitamist äh, ja kolmepoolseid läbirääkimisi on plaanitud ka järgmiseks nädalaks, siis kinnisvarahüpoteekide direktiiv eelmisel nädalal raportöör Äh, raportööri pole praegusel hetkel taha, kohal, nii et äh, sellest me praegu ei räägi, siis sellisel juhul äh, räägime sellest siis, kui raportöör tuleb kohale. ja pean teile teada andma, et et Emiri küsimustes on üks parandus, Emiri määruse küsimuses pärast seda, kui juristlingvistid on selle läbi vaadanud, on kõikidesse keelelistesse versioonidesse viidud sisse parandus ja eelmisel nädalal saadeti see ECONi liikmetele ja vastavalt meie kodukorrale, kui komisjonil ei ole midagi selle vastu, siis see keeleline parandus esitatakse parlamendile juuli täiskogu osaistungjärgul käigus ja kui ükski fraktsioon või nelikümmend liiget ei ole selle vastu äh, või soovivad selle hääletusele panemist, siis on see automaatselt kinnitatud. pean selle sisu ka ette lugema. artiklid neliteist ja kaheksakümmend viis, artiklis neliteist punktis viis teises alalõikes äh, kui kolmekümne esimeseks detsembriks äh, tuhande, kahe tuhande neljateistkümnendaks äh, aastaks, äh, parandatud on siis kuud siin ja artiklis kaheksakümmend viis lõikes kolm eeldades, et ESMA esitab kolmekümnendaks septembriks kaks tuhat neliteist aruanded, niisiis parandused kustutavad, kustutab te, teise ala äh, lõike ja paranduse tulemusena on tekst ko-, kooskõlastatud äh, ja seda artikli neliteist äh, viis, lõikega viis, artiklis kaheksakümmend üheksa on muudetud tähtaega keskse vastaspoolega seoses ja komisjon, see puudutab siis kuupäeva, mil komisjon võtab vastu reguleeriva raamistiku. ja avaldatakse ainult jõustumiskuupäev, mitte komisjonipoolne avaldamiskuupäev. ja nüüd siis läheme edasi, päevakorrapunkt number kolm, majanduslik dialoog Belgiaga arvamuste vahetus Steven Van Akkeriga, kes on asepeaminister ning rahanduse ja kestliku arengu minister. ja anname siis sõna meie ministrile, pärast seda toimub arvamuste vahetus ja mul on kahju, et te pidite kõik meie teadaanded ka kuulama ära, te olete väga sellega tõenäoliselt harjunud. suur tänu, lugupeetud daamid ja härrad! suur aitäh, ma loomulikult hea meelega võtsin vastu teie kutse. Belgia uue rahandusministrini tahtsin ma loomulikult paremini tutvuda teie komisjoniga. ja te muidugi teate, et kahe tuhande üheteistkümnendal aastal Belgia eesistuja täielikult toetas äh, kuuspaki läbirääkimistel Euroopa Parlamendi rolli tugevdamist ja euroopalik visioon käib sellega loomulikult käsikäes. ja te muidugi olete tuttavad sellega, et Belgia peab parlamendi rolli väga tähtsaks ja tema panust Euroopa ideaalide kujundamisse. ma arvan, et praeguses olukorras võib öelda, et Belgia majandusolukord on äh, olnud parem kui europiirkonnas üldiselt. Belgia Rahvuspank on arvutanud, et kriisi algusest peale Belgia SKT on olnud kõige tugevam Euroopas, europiirkonnas. kahjuks ei saa aga öelda, et sellest piisab. kui aga vaadata minu esimest slaidi, siis te näete, et majanduskasv viimase nelja aasta jooksul Belgial on olnud kõige stabiilsemad kasvunäitajad ja seda kahel põhjusel. esiteks, Belgial on väga tugevad majanduse alusnäitajad, kui te vaatate teist slaidi, siis te näete, et Belgia netofinantsvarade positsioon kodanikel on kõige kõrgem europiirkonnas kakssada protsenti SKT-st ja see on topelt nii palju, kui on avaliku sektori võlgnevus Äh, see muidugi on Belgia jaoks äh, et Belgia kodanike finantspositsioon kompenseerib avaliku sektori võlgnevust. teiseks, äh, Belgia lähenemine kriisile on olnud täiesti sobiv, valitsus on äh, tegelenud pangandussektori probleemidega väga kiiresti, tehes seda kodanike huvisid arvestades ja eh, selle tulemusel nakkus Belgia majanduses eh, saadi kiiresti kontrolli alla. samuti olid meil ajutised eh, tööpuuduse vastu võitlemise meetmed, mis aitasid vältida laiamahulisi koondamisi ja kui te vaatate järgmist slaidi, siis te näete, et tööpuudus praegu on madalamal kui enne kriisi. nii et teatud majanduse stabilisaatorid ja ajutised ähm, tööpuuduse vastu võitlemise meetmed on aidanud saavutada sellise tulemuse, kus äh, tööpuuduse näitajad on üsna positiivsed, vähemalt kui võrrelda ülejäänud eurotsooniga. ja loomulikult veel üks äh, kommentaar seoses äh, Belgia poolt kasutatud strateegiaga kirja, kriisi ajal. taastumisprogramm, mida Belgia valitsus kasutas, oli piiratud oma ulatuselt ja eh, defitsiit ei eh, läinud kontrolli alt välja. kahe tuhande üheksanda aasta oktoobrist edasi alustas Belgia ühena esimestest Euroopa riikidest äh, konsolideerimisprotsessi ja tegi seda kahe tuhande kümnenda, kahe tuhande üheteistkümnenda aasta eelarves ja selle aruka finantsstrateegia tulemusel vähenes Belgia võlasuhe äh, europiirkonna keskmisesse. jällegi minu slaidil te näete, et see võlamäär on praegu kuus koma viis protsenti suhetes äh, europiirkonna keskmisega muidugi äh, palavikus patsient äh, kolmekümne üheksa kraadise palavikuga, kes ütleb, et äh, minul läheb päris hästi, naabril on nelikümmend kraadi palavik, see on muidugi kõik suhtlenine. nii et sellist argumenti peab ettevaatlikult kasutama, aga kui võrrelda isegi üheksakümnendate aastatega, kui Belgia võlamäära diferentsiaal eurotsooniga oli umbes seitsekümmend protsenti, siis on selge, et viimaste aastakümnete äh, strateegia on toonud meid lähemale Euroopa keskmisele ja loomulikult me soovime jätkata kuuekümne protsendi loogika suunas. ja Belgia on selles mõttes olnud üks paremini toimivaid majandusi, aga loomulikult äh, me ei ole samuti pääsenud finantsturgude tähelepanu alt. sellega seoses tuleb välja tuua kolm asja, kõigepealt kõrge võlgnevus, üheksakümmend kaheksa protsenti SKT-st, see on äh, viies kõige kõrgem võlamäär Euroopa Liidus. teiseks, äh, finantssektorile äh, eksponeeritus. oktoobris kaks tuhat üksteist Belgia ja Prantsusmaa näiteks pidid sekkuma, et päästa TEX ja pank, jagades selle osadeks, nii-öelda headeks ja mm, osadeks ja võlgnevuses osadeks. ja kolmandaks äh, aspektiks on olnud see, et meil ei ole olnud äh, korralikku valitsust. alates juuni kahe tuhande kümnenda aasta valimistest on olnud meil nii-öelda hooldaja valitsus föderaaltasandil ja kuigi see äh, tagas Belgia kodanike huvid üldjoontes, ei olnud turud siiski päriselt rahul näiteks me, meie Euroopa Liidu eesistumine kulges äh, edukalt, me täitsime oma rahvusvahelisi kohustusi, finantsturud ikkagi eh, olid rahulolematud valitsuse ebastabiilsuse pärast. novembris äh, kaks tuhat üksteist jõudsid kõik need asjad kulminatsiooni, volinik Rehn teatas meile, et ta jõustab kuus paks seadusandlikke meetmeid et äh, kogu esimesest päevast Standard ja Poor's äh, võttis, äh, alandas meie reitingut ühe võrra ja intressimäärad tõusid kuue protsendini. Kui uus föderaalvalitsus paika sai, siis selle järgnes tugev reaktsioon ja võeti vastu keskmises perspektiivis kolmel sambal põhinev strateegia, riigireform, strukturaalreform ja mitmeaastane eelarvekava riigireformi kaudu soovitakse ähm, adekvaatsemalt tegeleda teatud probleemidega, et tagada majandusarengut ja äh, eesmärk oli nii-öelda olemasolevat kooki tõhusamalt jagada ja lahkarvamustest äh, lahti saamine on olnud oluline element äh, valitsuse puhul, loodetavasti tulevikus ei ole tarvis enam viissada päeva valitsuse moodustamiseks. Äh, teiseks, pädevuste jaotumine paremini tööturuga seoses, koha peale rohkem pädevuste andmist ja regionaalse finants seadusandluse reform andes rohkem finantsautonoomiat koha peale. teiseks aspektiks olid struktuurireformid ja need keskendusid eeskätt tööhõive määra parandamisele, mis on suhteliselt madal Euroopa vaatenurgast. keskmine tööturult lahkumise iga kasvas kaks aastat, pandi paika tingimused eelpensioni, varajasele pensionile mineku puhuks ja töötute paremaks aktiveerimiseks. kolmandaks valitsuse strateegiaks oli mitmeaastane eelarvekava. see rajaneb riigireformil ja eesmärk on vähendada defitsiiti miinus kahe koma kaheksale eh, kahe tuhande tuhande kaheteistkümnendal aastal ja tasakaalustada eelarve kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks. kaks tuhat üksteist oli kolm koma seitse protsenti ja sel aastal siis saab olema kaks koma kaheksa protsenti ja kaks tuhat viisteist tasakaalustame eelarve. meetmed on toodud ettepoole ja konsolideerumismeetmed kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal moodustavad kokku kolm protsenti SKT-st Äh, pakett põhineb ka rahvusvaheliste institutsioonide soovitustel. kahe tuhande neljateistkümnendal aastal viiskümmend protsenti konsolideerimismeetmetest on kulupõhised, äh, laiendatakse maksubaasi, tõstetakse kapital- ja keskkonnamakse, äh, rahvusvaheliste institutsioonide ja turgude keskmises perspek-, perspektiivis äh, reaktsioonid olid äh, soodsad, IMF nimetas meie reforme olulisteks ja tähtsateks sammudeks äh, õiges suunas ja ka turureaktsioonid olid kvantitatiivsed, intressimäärad langesid rohkem kui kaks koma viis protsenti, viie koma kaheksalt kolme koma kahe protsendile vahe äh, Saksamaaga rohkem kui poole võrra vähenes kolmesaja kuuekümne kuuelt baaspunktilt saja seitsmekümne nelja baaspunktini. loomulikult on liiga vara veel hõisata, äh, lühikeses perspektiivis on meie tähelepanu pööratud äh, sellele, et defitsiit jõuaks kahe koma kaheksa protsendini kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal ja koos Olli Rehni jätkub tema talitustega, me jälgime olukorra kulgemist hoolikalt, jaanuaris ja märtsis valitsus võttis lisaeelarve meetmeid eesmärkide saavutamiseks. kevadine Belgia Rahvuspanga prognoos oli meie jaoks hea uudis. kasvuprognoosi tõsteti miinus null koma ühelt protsendilt SKT-st null koma kuue protsendini SKT-st kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal. loomulikult äh, pikemas perspektiivis tegevused on samavõrd olulised. Äh, Belgia peaks parandama oma välist konkurentsivõimet ja vähendama riigivõlga. Need on kaks prioriteeti. ja nende saavutamiseks on tarvis eh, stabiilset jõupingutust kõikidel tasanditel. Eh, väliskonkurentsivõime ja võlgnevus on üldisemad Euroopa probleemid. Eh, Belgia tasandil valitsus on valmis investeerima Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiasse nende väljakutsete ületamiseks. missuguseid õppetunde me võime leida Belgia kogemusest? kõigepealt see kuuspakk on minu riigi jaoks toonud kaasa eelarve arengute eh, tihedama jälgimise ja järelevalve, eh, iga liikmesriigi evolutsioon on seotud teiste omadega, kui ühes liikmesriigis on eelarve tasakaalust väljas, siis see mõjutab ka teisi ja Belgia mõistab seda asjaolu ilmselt paremini kui nii mõnedki teised. ja seepärast Belgia ongi omalt poolt eh, toetanud seadusandluse paketti, seda on nõndanimetatud kuus pakki. ja teine õppetund on selles, et ümberpööratud kvalifitseeritud enamuse reegel toimib, me e, oleme nüüd leidnud, et see ümberpööratud kvalifitseeritud häälteenamuse e, vahend võimaldab komisjonil tõhusamalt tegutseda ja nõukogu ei saa pole maa peal reegleid nii lihtsaid mu-, lihtsalt muuta. liikmesriikidel on veelgi suurem huvi vältimaks, et nad äh, satuvad selle pakti nii-öelda sanktsioneeriva haru tähelepanu alla ja sanktsioonide vältimine ei ole enam niivõrd lihtne. kolmas äh, õppetund Belgia jaoks on järgmine korralikud majandusnäitajad, vähenev võlamäär, hea riigieelarve eh, on aidanud eh, Belgial riigist suhteliselt eh, väikeste kahjudega välja tulla. ja see näitabki, kui oluline on järgida võlareeglit, pidada kinni fiskaalraamistikust ja tugevdada ennetusmeetmeid aga Euroopa ei ole loomulikult veel lõplikult väljas eh, kriisist, eh, mis on eh, möllanud alates kahe tuhande kaheksandast aastast. aga sellele vaatamata saavutatud tulemused on muljetavaldavad, see nõndanimetatud kuus-pakk fiskaallepe, tulemüürid, solidaarsusmehhanismid, nagu Herman Van Rompuy tavatseb öelda, Euroopa liigub edasi just kriiside kaudu Mm, täiskogul esinedes ma tsiteerisin Jean Monnet. kriis. inimesed nõustuvad muutustega ainult äh, vajaduste, vajadusel ja vajadus tuleb välja ainult kriisiolukordades. ja meie riik tervitab kõiki ideid, mis on praegu välja käidud ja mida järgmisel ülemkogul samuti arutatakse majandus- ja rahaliidu tugevdamine, pangaliidu loomine, edasiliikumine poliitilise liidu suunas. ja ma olen veendunud, et ainus lahendus on rohkem Euroopat ja riikide saatused on omavahel seotud. loomulikult ma olen väga huvitatud eh, kuulmast teie tagasisidet ja olen valmis vastama teie küsimustele. suur tänu tähelepanu eest! We're just attending to the important matter of coffee up uh, ja nüüd äh, veel tähtsad küsimused, kohvi küsimus vajab lahendamist. suur tänu teie sõnavõtu eest ja suur tänu, et meie komisjoni kutse vastu võtsite ja olite valmis tulema meie juurde arvamuste vahetusele see on üks osa maja, dialoogist majandusküsimustes, mis on üks osa meie Euroopa poolaasta tööprotsessist. meie äh, rõhutasime läbirääkimiste protsessi ajal majandusjuhtimise paketi üle, äh, kui oluline on selline äh, dialoog, arvamuste vahetus äh, ja ka majandusjuhtimise protsess peab olema demokraatlik äh, ja demokraatlikult legi-, legitiimne meie arvates, see on väga tähtis. ja nüüd äh, fraktsioonid saavad sõna ja loodetavasti minu lähenemine on teile vastuvõetav, alustan selles järjekorras, nagu te olete märku andnud, sotsiaaldemokraadid ja Saed Al-Kadri suur tänu, lugupeetud esinaine. ja suur tänu sõnavõtu eest, asepeaminister, ja suur tänu ka minu poolt selle eest, et olete valmis meiega arvamusi vahetama. tegemist on väga vajaliku arvamuse vahetusega, mis võimaldab meil kõigil õppida. komisjon avaldas hiljuti oma soovitused ja kui me loeme Euroopa Komisjoni soovitusi, siis äh, torkab silma see, et toonitatakse erinevaid asjaolusid, kuid mitte väga jõuliselt. kas te olete minuga nõus? Te ütlesite, et Belgial läheb paremini kui varem, kas te, see on tõesti tõsi? samuti eh, tahaksin ma kuulda teie arvamust nende kriitikanoote kohta mis komisjoni soovitustest siiski on. komisjonil on olnud järelevalvaja roll eesmärkide saavutuses, komisjon on avaldanud omalt poolt survet ja see meenutab mulle minu enda koduriigi arutelu inflatsiooni äh, määrade üle. minu enda erakond ja valitsuserakonnad keeldusid komisjoni soovitustele allumast, rõhutades, et ostujõud on väga oluline ja puudujäägi vastu saab võidelda teistmoodi, äh, inflatsiooni äh, hallates, konkurentsivõimet parandades, innovatsiooni soodustades, keskendudes elukestvale õppele ja teistele poliitilistele algatustele. aga nüüd äh, küsimuste juurde mis teie arvate, kui palju peaks riigil olema paindlikkust, kui paindlikult peaks saama äh, valitsus äh, tegutseda, mida teie ministrina arvate? siis, komisjoni soovitustes paistab komisjon nõudvat, äh, et me tõstaksime pensioniiga. belglaste jaoks on tegemist olulise küsimusega. räägitakse väga palju sellest, kuidas saaks tegelikku pensioniiga tõsta, mitte ainult juriidilist pensioni, pensionile mineku iga. võib-olla te selgitaksite näiteks valitsuse seisukohti selles küsimuses? praegu on võib-olla vara, aga võib-olla te annaksite pisut aimu meile sellest, millises suunas asjad liiguvad ja siis veel, tean, et komisjon on nõudnud, et Belgia vähendaks äh, tööjõukulutusi, mis on väga kõrged praegusel hetkel, äh, ja keskenduks äh, kulutõhusatele keskkonnameetmetele, näiteks teetranspordi valdkonnas. Te ütlesite, et paari kuu pärast teeb valitsus ettepaneku majandusstiimulite paketi kohta. kas te annaksite pisut aimu sellest, äh, mida on tehtud tööjõu hinnavaldkonnas, samuti olete te andnud teada, et juulikuus valmib kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta eelarvekava. ehk tutvustaksite sedagi? ja viimane küsimus lugesin dokumente tähelepanelikult, paistab, et Belgia pankade äh, kapitalireservidega äh, on probleeme, ma olen teiega nõus, äh, ametivõimud ei saa seda probleemi täielikult lahendada, kuid Belgias on tõsine probleem Texele, Texe pangale on antud tagatisi ja võib-olla me peame nüüd asuma neid tagatisi lunastama väga, niigi majanduslikult väga raskel ajal. kui kriis halveneb, mida siis ette võtate? väga huvitav on praegu vaadata arengut Hispaania pangandussektoris, praegu meil puudub veel solidaarsusmehhanism pangandussektori toetamiseks, aga võib-olla me võiksime mõelda sellisele mehhanismile, mille looks pangandussektor ise ja mis aitaks riske jagada. võib-olla siis kommenteeriksite minu küsimusi? Is, uh, ja, doe ik dat in het Engels of doe ik dat in het Nederlands? Wat een geweldig, wat een geweldig genoegen van het in het Nederlands te kunnen beantwoorden, Said. jah, suurepärane. saan teile vastata samuti hollandi keeles. ütlesite, et äh, Euroopa Komisjon ei ole enam oma kriitikas nii jõuline, äh, seda sellepärast, et Belgia on väga paljusid esitatud tingimustest juba täitnud ja kui te loete Euroopa Komisjoni arvamust, siis näete, et Euroopa Komisjon on rõhutanud äh, kui oluline on äh, defitsiiti vähendada, kuid äh, sõnakasutus on hoopis teistsugune kui soovitustes nende riik, nendele riikidele, kes on istunud lihtsalt käed rüpas. Äh, loomulikult suhtub Euroopa Komisjon nüüd leebemalt, kuid nende seisukohtades ei ole toimunud iseenesest mingisuguseid muutusi me peame jätkama tegutsemist ja, ja valitsus peab tegevust jätkama. ja ma arvan, et me peaksime Euroopa Komisjoni lähenemist mitte leebe lähenemisena tõlgendama, vaid julgustava lähenemisena tel-, tõlgendama. me ei ole veel oma tööd ära teinud, me peame jätkama pingutusi. ja mis puudutab eesmärkide määramist, siis ma arvan, et teatavat paindlikkust meile võimaldatakse, Euroopa Komisjon on täiesti teadlik selles, et me oleme liikunud tõsiselt õiges suunas äh, ja loomulikult kõik peavad komisjoni soovitusi arvesse võtma ja komisjoni äh, soovitustest juhinduma, kuid äh, need ei ole sõnasõnalised korraldused selle kohta, mida täpselt tuleb teha me saame täies suveräänsuses otsustada, suveräänsuses otsustada, mida ja kuidas me teeme. nii äh, varasemad kui ka praegused peaministrid on rõhutanud, et riigil on täielik suveräänne õigus otsustada, kuidas eesmärke saavutada. tegemist on Euroopa Komisjoni soovitustega, äh, seda tuleb tunnistada, ja, ja komisjon äh, lööb häirekella kuid äh, jah, võtame näiteks pensioniea, meie ei lähtu äh, Norra mudelist, kus äh, pensioniiga käib äh,, areneb paralleelselt äh, eeldatava eluea arenguga. Belgias äh, keskendume me oma tegevuses äh, tegeliku pensioniea tõstmisele, mitte juriidilise pensioniea tõstmisele ja mis puudutab tööjõu äh, maksumust, siis äh, kolmeteistkümnest miljardist, mis äh, on eraldatud alates eelmise aasta detsembrist, oleme me juba suures osas komisjoni soovitusi järginud. tööjõu maksumus ei ole kasvanud, me peaksime leidma kakskümmend, me peaksime saavutama kakskümmend protsenti oma SKP-st, mis võrreldes teiste riikide näitajatega ei ole mingi tõsine probleem. siis, äh, mis puudutab maantee äh, liiklust, äh, maksustamist, veokite maksustamist, siis praegusel hetkel äh, me püüame keskenduda äh, tõesti kokkuhoiumeetmetele, mis ei puuduta otseselt tööjõukulusid. Teie rääkisite siin äh, stiimulitest. meie jaoks on oluline konkurentsivõimeline majanduskasvu soodustav lähendamine ja Belgia on püüdnud ära kasutada oma olukorda, et kriisist välja tulla, me ei ole eelarves eraldanud majandusstiimuliteks mm, suuri vahendeid ja see on meid vee peal hoidnud minu meelest. ma arvan, et me peaksime eelarve küsimustes jääma mõõdukateks ja ettevõtete jaoks kõige äh, parem äh, kingitus intressimäärade vähendamine seitsmelt kolme protsendini näiteks. mis puudutab äh, pangandussektorit, siis jah, pankadest võin rääkida tundide kaupa. ja tõesti oleks tore, kui finantssektoril oleks oma solidaarsusfond pangandussektor on üritanud äh, samuti oma kapitalivarusid äh, suurendada ja ma arvan, et äh, Belgiat ei saa siinkohal võrrelda teiste Euroopa riikidega. meil on olukord kontrolli all, teeme koostööd volinik Almuniaga ning anname endast parima, et tagada, et meie äh, finantssektor, mis on meile palju jõukust toonud aastate jooksul, saab oma tegevust jätkata ja täita oma tähtsat rolli meie majandusruumis, äh, nii et neil oleks tugev kapitalibaas äh, ja järgides samas eeskirju, mida Euroopa Liidus on vastu võetud. suur tänu, järgmisena Silvi Kula. suur tänu lugupeetud minister, et te tulite siia. väga tore, et te olete siin. Äh, majanduse juhtimise vallas tahtsime rääkida äh, teiega juba varem, mina isiklikult pole belglane ja ma ei tahaks, et me siin räägiksime ainult Belgia äh, seisukohast. mul on üks küsimus, mis puudutab makromajanduslikku valdkonda, see toodi sisse samuti meie majandusjuhtimise paketis komisjon on esitanud nõudeid ka makromajanduslikul tasandil, mida kavatsete teha, makromajanduslik äh, tasakaalu puudumine on tõsisem praegusel hetkel kui eelarve tasakaalu kõrvalekalle ja äh, liikmesriikides olukorrad on väga erinevad ja Belgia on alati olnud äh, väga Euroopa ühenduse meelne ja kuidas ECOFINis äh, saavutada sellist äh, solidaarset lähenemist, äh, keskendudes tulevikule, nii et me hoiame teistel silma peal piisavalt selleks, et aidata neil areneda edasi. väga huvitav küsimus ja võib-olla algatuseks mitte kõige olulisem asjaolu, ma juhiksin tähelepanu sellele, et dialoogid ECOF, dialoog ECOFinis, dialoog Euroopa Parlamendiga, dialoog ükskõik milliste asjaosaliste osapooltega, sõltub tegelikult sellest, kas me suudame meid ümbritsevat reaalsust õigesti analüüsida. ma toon teile ühe näite. meil on jäänud veel tööd teha. ja Euroopa Komisjonis tööprotsessi käigus äh, avastasime, et äh, Belgias on probleem. Äh, eraisikute võlatasemega, kuidas see võimalik on ja kuida-, mida meie peaksime tegema? ja ettevõtete vahelised laenud on suured Belgias tõesti ja mulle esitati küsimusi, et kuidas meie olukord on tõsine ja komisjon ütles, et teiste kohta, teiste liikmesriikide kohta neil puudus piisav informatsioon äh, selliste soovituste andmiseks, aga, aga ma arvan, et kui me tahame mingisuguseid äh, soovitusi, mingisuguseid äh, hinnanguid anda teistele, me peaks meil olema süsteem, mis võimaldab teavet ja, ja infot hankida kõikide kohta. minu jaoks on see väga oluline, võib-olla see ei ole väga poliitiline kommentaar minu poolt, kuid see on minu jaoks siiski oluline. siis äh, millised on kõige olulisemad teemavaldkonnad, olen olnud äh, välisminister ja väliskaubanduse minister ja Belgia on äh, kaotanud viimase viie aasta jooksul viisteist protsenti oma turu, maailmaturu osast. väga paljud teised riigid samuti, jah, jah, tõesti. viisteist, seitseteist, kuusteist, neliteist protsenti, kõik riigid on kaotanud äh, pisut oma turuosa. kõik on kannatanud ühtemoodi ja ma arvan, et äh, selle probleemi lahendamiseks on meil vaja märkimisväärselt rohkem meetmeid, märkimisväärselt tõsisemaid samme. Äh, ja me peame mõtlema selle üle, kuidas me oma ettevõtteid saame aidata, et nad äh, saaksid majanduskasvust kasu ammutada seal, kus see majanduskasv parasjagu on. meie siseturg on oluline, tõsi, aga me peame pöörama oma pilgud ka arenevate majandusruumide turgudele makromajanduslikud tasakaalu kõrvalekalded Belgias, ma peaks ütlema, tegelikult olukord ei ole sugugi mitte nii tõsine. Läga Trui äh, juba mainis mõningaid äh, asjaolusid, äh, indekseerimise süsteem ja tegelikult, kui me võrdleme palgatööjõu äh, konkurentsivõimet äh, näiteks äh, Hollandi ja Prantsusmaaga, siis tegelikult ei ole meie olukord sugugi mitte problemaatiline, me ei ole sugugi midagi kaotanud me konkurentsi seisukohast, me oleme aga kaotanud võrreldes Prant-, Saksamaaga ja me oleme kõik kaotanud pisut oma positsiooni võrreldes Euroopa Liidu väliste riikidega ja see küsimus vajab äh, lahendamist äh, ja me peame keskenduma hinnale, peame keskenduma tootlikkusele ja ükskõik, äh, milline see reform ka poleks, me peame oma konkurentsivõimet parandama. suur tänu, Philipp Lamberts, palun järgmisena. suur tänu. tere tulemast, härra minister, Brüsselisse ma jätkan prantsuse keeles, ütleb kõneleja. Belgia on üks nendest riikidest, kus äh, põhimõtteliselt äh, on äh, suhteliselt hea finantssüsteemide finantsinstitutsioonide süsteem, me oleme väike riik, aga finantsinstitutsioone on meil päris palju. Äh, meie skp on oluliselt langenud, nagu te ütlesite, äh, aga samas tuleb tunnetada, tuleb tunnistada, et äh, Belgia majanduse võib-olla ajas raskesse oludesse see, et mõned suured pangandusgrupid käitusid vastutustundetult või neid oli raske juhtida. praegu on meil arutelul siin kapitalinõuete neljas direktiiv, mis peaks väikselt pähe panema pankadele ja Euroopa Parlament on selles osas olnud ambitsioonikam kui nõukogu, puudutab see nii pankade likviidsus, üle, pangajuhtide tasustamist äh, ja nii edasi nüüd me oleme juba mõned nädalad äh, arutelusid pidanud nõukoguga, nad ei ole valmis sugugi äh, karmimaid meetmeid üle võtma. kas teie Belgiana olete nõukogus äh, samas paadis kui äh, Ehm, need, kes arvavad, et äh, Basel neli peaks olema jõulisem ja piiravam kui komis-, kui Basel kolm või komisjoni ettepanek või olete nendega paadis, kes arvavad, et jät-, laseme sellel laeval ennast ise juhtida ja jätame äh, piirangud miinimumini? suur tänu! kõigepealt äh, mina väl-, väldin iga kord sõna väike, kui ma räägin oma riigist, mina pean meid äh, Äh, ütleme nii, ähm, tagasihoidliku suurusega riigiks, aga üldiselt äh, majanduskontekstis ma väldin siiski sõna äh, paari väike riik. nüüd see kapitalinõuete neljas direktiiv, mis parlamendis kujul on natukene ambitsioonikam kui nõukogus, aga parlamendi roll ongi ambitsioonikas, aga ma ei ole siiski äh, veendunud, et äh, tahe jõuda millenigi, mis tõeliselt, mitte ainult sõnades, vaid tõeliselt äh, lubab teatava konsensuse saavutamist, on ju ka ambitsioon iseenesest. härra Lamberts ütleb, et meil ei ole, meie, meil ei ole ühehäälsust Äh, aga nõukogus on teistsugused äh, mängureeglid, olgu teil need mängureeglid, nagu nad on. meie peame mõtlema kõikidele väikestele riskidele, samuti näiteks nagu finantsinstitutsioonide väljakolimine Euroopast ja nii edasi, me peame selle kõigega arvestama. me tahame jõuda selliste kokkulepeteni, mis saavad enamuse toetuse, härra Lambert sekkub jälle, meie oleme ambitsioonikad, kas te tahate öelda, et meie oleme ambitsioonikad ja vähem poliitiliselt vastutustundlikud või mida? ei, te olete poliitiliselt sama vastutustundlikud meie ka, aga mulle tundub, et nõukogus on selge see, tuleb leida ühtne seisukoht. siin ju samamoodi, ega meie üritame ju ka täpselt samamoodi äh, saavutada. Teie arvate, et me ei eh, pea reageerima nii vastutustundlikult kui teie. mida? kas ma nüüd väljendan ennast valesti, aga ma ei saa aru sellest teie reaktsioonist praegu ma vastaksin sellele inglise keeles, ütleb kõneleja kõigepealt, mida ütles härra Kaaras. ma üritasin öelda järgmist ma ei taha sugugi oma sõnades öelda, et Euroopa Parlament on vähem või rohkem ambitsioonikas, tõsiseltvõetav või äh, tõsiseltvõetav äh, nendes äh, otsustes, mis tuleb langetada, aga otsuse langetusprotsess on erineva, erinevam nõukogus ja parlamendis, see ei ole mingisugune häbiasi, vaid tuleb teada seda, et reeglid on erinevates institutsioonides erinevad ja kui me räägime finantsreformidest, siis on ju selge see, et äh, kui me üritame leida ühisosa liikmesriikide vahel, kellel on väga erinevad nägevused selle kohta, mida tuleks teha, on väga oluline, eriti kui me räägime finantsreformist, siis meie jaoks, belglastel on oluline see, et äh, saavutataks nõukogus nii suur ükshääl kui võimalik näiteks finantstehingumaks, just üks näide sellest samast vallast meie belglaste jaoks. meie valitsus, meie uus valitsus leppis kokku selle, et meie toetame finantstehingumaksu, kuid see tuleb sisse tuua niimoodi, et äh, seda toetaks piisa arv, piisav arv riike, et sellest, et see ka realistlikuks kujuneks. ja seega võib-olla see lähenemine on natukene teine, et isegi kui meie ambitsioon on ühtne, aga äh, meetmed, mida me kasutame saavut-, selle saavutamiseks on, on teine. härra Lamberts, mulle teinekord tundub, et Belgia jookseb ainult teistel sabas, aga ma tahaksin, et nad reageeriksid kümme, viisteist, kakskümmend aastat ma tagasi tegi Belgia väga jõulisi ettepanekuid, palju jõulisemaid kui praegu. ma ei ole väga nõus, ütleb härra minister, sellega, et et te võiksite öelda seda, et Belgia oleks asju minna lasknud, üldse väljend minna laskma ei, ei ole kohane selles kontekstis. Euroopa Parlament näiteks mis puudutas ekspordikrediiti, et äh, see krediit ei peaks äh, sajaprotsendiliselt lasuma likviidsusreeglitel. selle hetkeni, kui teie, Belgia minister, sekkus, ei olnud see punkt veel vastu võetud. seega me võime öelda, et kui me vähendame ekspordikrediidi äh, saja protsendini kuni viiekümne protsendini on minna laskmine, ma ei tea, ma arvan küll, et see nii ei ole. me muutsime reegleid selleks, et paremini tagada see, et reegleid, et reeglid toetaksid reaalmajandust. ja te ju teate, et meie ettevõtete jaoks on ekspordivõime väga oluline ja mul on väga hea meel, et ma kaitsesin meie seisukohti täpselt nii, nagu ma kaitsesin ja see järgib ka Euroopa Parlamendi loogikat. ja muuseas, see on üks näide nendest, kus äh, nõukogu ei taha minna nii kaugele kui parlament. kas sellepärast on Euroopa Parlament äh, minna laske, ma ei usu. suur tänu. väga kena, et te laskusite äh, kapitalinõuete direktiivi detailidesse Äh, ja eriti hea meel, et teie ei ole eesistuja. aga ega sellest ei ole midagi, et te sellest räägite. ma loodan, et me ka teistes, et te meid ka teistes ähm, meie ambitsioonides toetate. härra Epping on järgmisena sõna saa-, soojate nimekirjas. Äh, suur tänu, äh, proua esinaine härra minister Van Akker, ma tervitan teid Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsiooni Belgia delegatsiooni nimel täna meie istungil. Te puudutasite ähm, kõige olulisemaid aspekte Belgia konkurentsivõimes. meie peamine tooraine, kui nii öelda, on meie geograafiline asupaik ja loomulikult meie jõupingutused sellest äh, asupaigast äh, kasu saada, kasu lõigata, mõjutavad otseselt nii meie kui ka Euroopa majandust. ja seega teid äh, kuulates on väga huvitav tõdeda seda, et lükati justkui probleemile, probleemid kõrvale, justkui need paari aasta tagused probleemid, mis olid väga teravalt esil, on kadunud. mõelgem siis nendele probleemidele, seesama Dexia. Dexia on ju jätkuvalt tõsistes raskustes Äh, härra ähm, äh, Tahani äh, tõttu ja Belgia valitsusel on endiselt seal väga palju raha mängus. nii et mul oleks teile üks küsimus, mis puudutab neid Euroopa Komisjoni soovitusi liikmesriikidele. kui me loeme neid Euroopa Komisjoni soovitusi, siis kerkivad seal esile ühe samad sõnad, teemad, indeks, palkade indekseerimine, millele viitas minu sotsiaaldemokraadist kolleeg tööpuuduse määr võrreldes teiste liikmesriikidega, samuti äh, tööturu osaluse madal määr äh, ja äh, kõik need küsimused on seotud ühe asjaoluga, ametiühingute väga suure rolliga meie ühiskonnas. ma esitasin teile ühe küsimuse, esit-, ja ma pole sellele veel siiani vastust saanud. kui me tahame oma majandusstruktuuri reformida, siis mõelgem näiteks Saksamaale kümme aastat tagasi. Saksamaal olid rasked ajad kümne, kümme aastat tagasi, kuid äh, Saksamaa kantsleril õnnestus äh, ametiühingute toetusega siiski reformid läbi suruda. mul on aga tunne, et äh, Belgia ametiühingud, nende kohta võib öelda, et prantslased on radikaalsemad kui äh, flaamikeelsed, äh, kuid äh, võrreldes teiste Euroopa liikmesriikidega on meil väga palju streike, ettevõtete sulgemisi ajutiselt, isegi ettevõtete juhtide röövimist esineb ametiühingute poolt. see ei ole meie majandusele hea. ja Äh, tegelikult minu meelest äh, meie, meile esitatavad soovitused on, vihjavad kaudselt kõik sellele ametiühingutega seotud probleemile. see on see elevant, äh, mis on meie toas ja mida keegi äh, nagu ei näe äh,. kas ei oleks paremaks äh,, kõige paremaks meetodiks ametiühingute pädevusi kärpida? Äh, ma arvan, et teie arusaam olukorrast on täiesti aegunud, seda elevanti selles ruumis enam ei ole, elevant on juba läinud äh, aiast ka välja ja on juba safari pargis äh, ringi jalutamas. täna kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta esimesest juulist meie tööpuudus, et töötu abiraha väheneb ja arvesse tuleb võtta ka asjaolu, et töötud peavad tulevikus äh, reisima kuuekümne kilomeetri kaugusele oma elukohast, äh, kui nad tahavad äh, tööd saada. kõik need meetmed, kõik need ettepanekud oleme me võtnud vastu selleks, et tegelikku pensioniiga tõsta. ja kõikide nende ees, meetmete eesmärgiks on julgustada inimesi, kes pikaajaliselt tööpuudusel on äh, tagasi tööturule pöörduma. Helle Helga Trui juhtis tähelepanu sellele, et Euroopa Komisjoni soovitused Belgiale on oma sõnastuses vähem kriitilised või vähem jõulised. ma ei tahaks väita, et Belgias on kõik suurepärane aga ma paluksin, et te siiski peaksite meeles, et ma juba olen öelnud, et selliseid pingutusi poole aastaga äh, lõpule viia ei saa. Äh, meil ei ole võimalik üleöö äh, probleeme lahendada. Teie ütlete, et see elevant on siin saalis endiselt, meie ametiühingute elevant mina ütleks, seda elevanti siin saalis enam pole, meie täidame edukalt Euroopa Komisjoni soovitusi ja mitte Euroopa Komisjoni huvides, vaid Belgia huvides, sellepärast et meie arvame, et just sellisel moel tuleme me kriisist kõige paremini välja. ja kõik teised seisukohad lihtsalt on väärad um,. Thank you, Jürgen. suur tänu, Jürgen. Jürgen nimekirjas on päris palju kõnelejaid ja jõuame selle juurde, aga kas kuue esindaja sooviks ka sõna? ja ülejäänud kõnelejad saavad pärast seda Philippe de Backer, Pervanche Perez, Liam, kas veel keegi, kes soovib sõna? Liam, sa oled juba kirjas. Jörgen, palun. suur tänu, Sharon. jah äh,, ka mina sooviksin korraks tulla tagasi selle indekseerimise juurde, ma suhtun sellesse natukene teistmoodi kui kolleeg Epping. ma nimelt arvan, et indekseerimine on täiesti soovitatav, kui me vaatame asjale töötajate vaatevinklist, aga lisaks sellele on sellel ka ilmselge poliitiline mõõde indekseerimine on vaesuse eh, vastu võitlemisel ja vaesuse vältimisel väga tõhus meede ja ometigi on ju Euroopa eesmärk vaesuse väljajuurimine. nii et kui te nüüd rääkisite selle instrumendi reformimisest, siis mind huvitab see, et kuidas te kavatsete seda teha nii, et eh, see ei mõõda, muudaks mõttetuks instrumendi positiivseid aspekte. Föderaal Saksamaa liidumaa, liiduvabariigile on samuti tehtud ähm, suuniseid komisjoni poolt äh, selles suunas, nii et minu küsimus on, et kuidas teie kavatsete küsimuse lahendada? nüüd maksundamine, maksustamine. kuidas te kavatsete juhtida äh, otse maksustamiselt kaudsele maksustamisele üleminekut ma nimelt kardan seda, et need inimesed, kelle sissetulekud on väiksemad, kannavad sellisel juhul raskemat koormat kui need, kellel on kõrgem sissetulek. ja tegelikult äh, see läheb vastu sellele loogikale, mida kasutatakse meil tavaliselt, nimelt need, kes teenivad rohkem, äh, need peaksid kandma ka raskemat koormat ja nüüd kolmas punkt, äh, statistika, mis te siin välja jagasite. ma vaatasin selle üle ja tuleb välja, et võlakoorem on Belgias Euroopa keskmisest veidi suurem ja seega see eriti suur probleem ilmselt ei ole, aga erasektori võlg vabandust, aga et eraisikute sissetulek on üks kõrgemaid Euroopas ja et teisisõnu, kas ei peaks Belgiast viima sisse varamaksu? Need olid minu küsimused ma üritan äh, teile vastata inglise keeles, härra Klute, ma sain teie küsimusest aru, aga rääkimine on natukene keerulisem. kõigepealt see indekseerimise süsteem. tõsi on, et äh, kui te vaatate meie riigis äh, töötavaid vaeseid, siis tegelikult neid on väga vähe võrreldes teiste majandusega, majandustega, kelle võib-olla üldised majandustulemused on paremad. nii et töötavate vaeste arv on, on väga väike. ja palkade indekseerimine, jah, võib-olla tõesti on üks nendest süsteemidest, mis tagab selle, et äh, kodumajapidamiste sissetulekud jäävad rahuldavale tasandile Te olete neid äh, graafikuid lugenud äh, ja, ja analüüsid näitavad äh, seda, et majanduskasvu kontekstis on Belgial läinud päris hästi. üks majanduse stabiliseerijaid võiks tõesti olla seesama indekseerimine. samas aga mulle tundub, et see komisjonipoolne soovitus et äh, tuleb tagada see, et läbirääkimiste loogika liiguks äh, sarnaselt tootlikkuse arenguga, ehk teisisõnu, palgad tõuseksid vastavalt tootlikkuse tõusule, see on seesama soovitus, mida tehti muuseas ka Saksamaale, on kõige olulisem punkt. Äh, ma rääkisin ka sellest, kui ma vastasin meie liberaalide kolleegile, et võrreldes Hollandi või Prantsusmaaga, kus ei ole indekseerimissüsteemi, ei ole me kaotanud oma konkurentsivõimest sugugi Äh, viimastel aastatel, äh, vaatamata siis sellele indekseerimissüsteemile ja äh, tegelikult olulisem on sotsiaalne aspekt sellel, kui, kui see, kas meil on indekseerimine või ei. aga kõikide riikide jaoks on minu meelest ole, oluline see, et tootlikkuse kasv käib kaasas palga arengutega ja ma äh, usun neisse, kes ütlevad, et tegelikult on äh, see riikide suveräänsuse küsimus äh,, nende pädevuses olev küsimus, et kuidas tagada see, et äh, asjad niimoodi paralleelselt liiguksid äh,, oleneb see sellest, kas ametiühingutel on nendes läbirääkimistes äh, roll või ei, see on riigiti erinev ja mina lihtsalt loodan eh, seda, et me saaksime vaadata ka sellele, kuidas kujuneb välja sotsiaalne konsensus, mis, nagu ma ütlesin, on siis olulisem eh, kui see, kas meil on indekseerimine või ei kolm protsenti SKP-st on meie majanduskasv olnud viimasel aastal, see on, see on tohutu kasv võrreldes teiste liikmesriikidega. ja kui me vaatame lisaks sellele, kui suur on äh, äh, üksmeel, sotsiaalne üksmeel Belgias praegu, siis äh, ma arvan, et see süsteem on ennast tõestanud. nüüd maksudest ma tõesti arvan, et komisjonil on õigus, kui äh, ta viitab äh, tõsiasjale, et tööjõukulud on ilmselt Belgias äh, liialt kõrged ning seda tuleks tasakaalustada näiteks läbi selle, et mõjutatakse teisi maksustatavaid tegureid rohkem tööjõu arvelt, aga vaadates meie eelarve olukorda, kärpekavasid, siis ma olen äh, veendunud isiklikult, et kõigepealt tuleb äh, aastaks kaks tuhat viisteist eelarve tasakaalu saada ja see tähendab seda, et me peame tegema tohutuid jõupingutusi mitte ainult eelarve kulude äh, saneerimise osal, aga ka midagi ette võtma tõsist eelarve tulude osas ning lisaks sellele tuleb teha lisajõupingutusi, et tööjõukulud tuleks alla ja et maksud tööjõule väheneksid, aga see on ilmselt väga keeruline ülesanne. miks? seda sellepärast, et ma elan riigis, kus umbes nelikümmend, viiskümmend protsenti inimestest elab äh, mõnest piirist viieteist kilomeetri raadiuses. ja seega jah, äh, ma võin siia, siin välja tuua igasuguseid nutikaid lahendusi maksude muutmise kohta äh, ja võin rääkida igasugustest erinevatest kategooriatest ja äh, osade maksude tõstmisest või vähendamisest, aga kogu aeg me peame arvestama sellega, et inimesed lihtsalt sellisel juhul lähevad teisele poole piiri, kus on soodsam, näiteks käibemaks või kapitalimaks või varamaks ma tean, et äh, parlament äh, pingutab kõvasti selle nimel, et äh, maksude osas oleks tagatud ühtsus Euroopa turul, aga tuleb ka tunnistada, et sellest oleme me väga kaugel ja meie peame küll arvestama sellega, et mõned sel-, maksundusalased ähm, küsimused, mis, otsused, mis me võtame, omavad väga selgeid tagajärgi suur tänu. kolm kõnelejat, Philipp de Baaker, Pervanš Perens ja Liam Njok ja sellega ma sulgeksin selle nimekirja. Philipp de Baaker, suur tänu, proua esinaine, härra minister, suur tänu, et meiega liitusite. väga palju on juba ära öeldud ja ma ei tahaks äh, sugugi äh, kuritarvitada komisjoni aega siin Belgia sisepoliitikat lahates, aga mõned aspektid siiski. Te üt-, äh, te ütlesite, te rääkisite sellest ise ja kui vaadata Belgiale Euroopa poolt, siis tekib üsna mitu küsimust, millest te ka täna ise rääkisite. mina nimelt tahaksin teada, kas Belgia on tõesti suunanud pilgu tulevikku, kas me võtame vastu meetmeid, mis on suunatud tulevikku, samal ajal üritades oma riigimajanduse saada tagasi, tasakaalu, meie praegused eesmärgid päädivad aastaga kaks tuhat viisteist. komisjon on teinud ettepaneku, et äh, kaks tuhat neliteist, kaks tuhat viisteist stsenaariumid, mille on Belgia riik esitanud, on liiga optimistlikud. igasugused jõupingutused eelarvet tasakaalu saada on tegelikult veel täpselt määratlemata ja seega ma tahaksin teada, millised on teie äh, jõupingutused, näiteks kasvuplaan võiks olla ka äh, paremaid äh, pealkirju sellele kui stimuleeriv pakett. mida teha selleks, et olukord siiski paraneks, milliseid muutusi saaks Belgia teha, kuidas tagada see, et reformiprotsess järgnevatel aastatel jätkuks ja kõik see tuleb panna kasvu- ja stabiilsuspakti kavasse, vabandust, mida komisjon praegu ette valmistab ja praegu mulle tundub, et äh, komisjon on öelnud, et need äh, meetmed, mida te olete võtnud, äh, nüüd lähevad tegelikult komisjoni ähm, soovitustega vastuollu ja, ja veel üks asi, millest ma tahtsin rääkida. nimelt riigireformi raske, rasked päevad. nimelt erinevatel valitsustasanditelt alustades valdadest kuni keskriigini Äh, kõigil on eelarve ambitsioonid, äh, mis peavad heakskiidu saadma ja kui me vaatame nüüd regionaalset võlakoormat näiteks Hispaanias, tekib mul küsimus, kas, kas Belgia on võtnud meetmeid selleks, et kuidagi kont-, kontrolli omada kohalike ja regionaalsete eelarvete üle, teha koostööd äh, nende võimuinstantsidega või võimutasanditega selleks, et eelarved oleksid natukene tõhusamad. sellepärast, et äh, kokkulepped tuleb saavutada kõikide tasandite vahel, jah, kuid on oluline see, et äh, kohaliku tasandi äh, eelarved oleksid äh, siiski vettpidavad. ja lõpetuseks viitaksin ma nendele punktidele, mida juba äh, mainiti nimelt äh, meie konkurentsivõimetu palgapoliitika, äh, äh, eelpensionitele minek ja nii edasi. teinekord jääb mulle mulje, et Belgia ei ole teinud piisavalt selleks, et oma reformikavasid kohandada Euroopa Liidu teistes piirkondades läbi viidud reformidega. nüüd on vastu võetud mitmeaastane finantskava, mis on Belgia jaoks väga suur samm edasi. me liigume selle kavaga ka edasi vanadesse sektoritesse investeerimisest uutesse sektoritesse, logistikasse ja transporti investeerimiseni, ehk teisisõnu nendesse sektoritesse, mis annavad meile võimaluse konkureerida teistega. suur tänu, suur tänu, härra De Backer. ma olen väga tänulik, et te Belgia poliitikast ei tahtnud ainult rääkida. samas aga teie küsimus oleks võinud kerkida väga lihtsalt ka Belgia parlamendis nii et ma kordaksin veel kord siin Euroopa Parlamendis ja, ja teeksin seda suure rõhuasetusega, et Belgia plaanid põhinevad Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia mõjudele meile. kui meie võtaksime vastu mingisuguse Belgia strateegia ja ei suudaks seda põhjendada, äh, siis äh, Euroopa kaks tuhat kakskümmend kontekstis, siis me raiskaksime aega ma arvan, et äh, meie strateegiad ei saagi olla liikmesriigid täpselt needsamad, kuid iga siseriiklik strateegia peab rohkem tähelepanu pöörama rohk- äh,, tähelepanu pöörama Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiale isegi rohkem kui äh, Lissaboni kavadele, see on kõige olulisem osa kõikidest poliitikatest kõikides liikmesriikides. ja me oleme selle strateegia viimase poole aasta jooksul öö, äh, ka oma töö aluseks võtnud öö, äh, meie parlament muuseas äh, on ametis väga lühikest aega, kuivõrd meil oli, nagu te teate, äh, väga tõsiseid raskuseid äh, parlamendi ja valitsuse kokkusaamisega, aga me esitasime oma stabiilsuskava ja see stabiilsuskava räägiti läbi ka, ka regioonidega. ja me nõudsime oma reformis suuremat eelarveautonoomiat ja muutusi finantsseadusandlusesse, mille eesmärgiks on tagada see, et äh, regioonid ja provintsid oleksid kaasatud meie eelarve konsolideerimismeetmetesse. ma olen veendunud, et see lähenemine on juba tulemusi toonud. mul on jäänud mulje, et see teema ei ole enam äh, nii delikaatne suures arutelus, inimesed lihtsalt äh, teavad sellest asjast rohkem, mõistavad seda rohkem. Äh, ma pean seda kogu aeg silmas, rääkides regionaalsete rahandusministrite või majandusministritega. ma olen veendunud, et ka nemad on järjest enam kursis sellega, et kõik peavad jõupingutustele kaasa aitama, kui nad reegleid ei täida, siis äh, on tulemuseks sanktsioonid ja siis te, siis see teie küsimus selle kohta, et kas Belgia on Euroopa asjades äh, piisavalt aktiivselt kaasatud. seda on absoluutselt kõikides, kõikidele pealinnadele ette hinnatud viimastel aastatel, et Euroopa programme ei kasuta ära liikmesriigid piisavalt. ma olen veendunud, et mõned belglased on samal arvamusel. samas aga siis tegelikult on küsimus suunatud mitte keskvalitsusele, vaid regioonidele, et kas nad kasutavad ära piisavalt Euroopa poolt pakutavaid vahendeid. ma arvan, et Belgial läheb tegelikult päris hästi, eriti praeguses kliimas räägitakse väga palju sellest, mida Euroopa Liit võiks oma eelarvega ette võtta. aga samas on minu jaoks suhteliselt üllatav, et väga paljudel juhtudel suhtuvad inimesed Euroopa Liidu eelarvesse hoopis teistmoodi kui Belgia eelarvesse, nad arvavad, et Euroopa Liidu eelarve peaks olema väga karmilt, väga selgelt, väga detailselt paigas. aga äh, kui me ainult keskendume oma siseriiklike eelarvete paisutamisele ja lõuame kokkuhoidu Euroopas, siis me võib-olla ei saavuta oma seatud eesmärke sugugi suur tänu, Pervanš Peres. suur tänu, lugupeetud esineja, suur tänu, härra minister, minu küsimus ei puuduta konkreetselt Belgiat, aga äh, Euroopa Komisjoni soovitusi liikmesriikidele tervikuna. me tahaksime rohkem kooskõlastamist, me oleme teadlikud sellest, et see äh, riikidele suunatud äh, soovituste harjutus on möödapääsmatu, aga me ei ole suutnud äh, praegu saavutada tasakaalu äh, tsentraliseerituse ja lähimuspõhimõtte vahel. liikmesriigid ja Euroopa ja liikmesriikide parlamentide äh, inimesed suhtuvad üleolevalt sellesse, mida Brüssel otsustab ja ka Euroopa Komisjon Äh, üks riik, äh, te kindlasti aimate, kellest ma räägin, äh, ühe riigi puhul esitas Euroopa Komisjon soovitused lähtuvalt dokumentidest, mille esitas valitsus, mis alates neljandast maist ei ole enam riigi oht-, riigivõimu ohjade juures ja selles dokumendis, mitte Euroopa Komisjoni dokumendis mitte kunagi ei ja selles dokumendis, mille valitsus on saatnud Euroopa Komisjonile, pole sugugi mitte esitatud, arvestatud sellega, et äh, võimul olev valitsus jääb võimule vaid kahe päeva, kaheks päevaks veel. ja mida tähendab see meie Euroopa integratsioonisoovi seisukohast? ja minu teine küsimus. Te mainisite äh, teie valitsuse suhtumist ja seisukohti seoses finantstehingu maksuga ja praegu me kõik räägime eelarvekärbetest ja ma pean tunnistama, et mind rabab see, et alates sellest ajast, kui äh, härra Van Rompuy lõi töörühma äh, mais kaks tuhat kümme, ei ole räägitud üldse tulude äh, küljest eelarves. ja meie, äh, mina tulen pärit riigist, kui me räägime nüüd maksu, ma, erinevate maksude määramisest riigist, millel on teie riigiga piir ja kus äh, meie riigi kodanikud just teie juurde äh, soovivad kolida. ja kui me räägime siin liikmesriikide eelarve olukorras, ma ei pea silmas mitte ainult Kreekat, me peame aga mõtlema kogu eelarvepoliitikule ja meil on vaja teatavat ühtlustamist Euroopa tasandil selleks, et dumpingut vältida, kas pole nii? kõigepealt äh, teie esimene küsimus, sellele vastaksin äh, küsides, kas Euroopa Komisjoni töö on mõeldud äh, selleks, et anda valitsustele soovitusi või äh, selleks, et äh, kirjeldada riikide, äh, riigi olukorda ning esitada soovitusi riigile kui sellisele väga palju on valitsusi, väga palju on valitsusi, kes ütlevad komisjonile, ah jaa, jaa, jah, teie võite soovitada, mida te soovite, aga meie äh, pole milleski süüdi ja meie just saime võimule ja kõik on eelneva valitsuse süü ja jah, poliitilistes äh, sõnavõttudes, äh, arvamuste vahetuses äh, avalikkusega peame rääkima varasematest valikutest, valikutest tulevikus ja nii edasi ja nii edasi, aga kui komisjon teeb oma analüüsi, hindab olukorda, kas nad peavad ütlema, et jah, Äh, eelnev valitsus eksis, nüüd me anname teile pisut natuke rohkem aega. ma arvan, et komisjon tegelikult äh, peaks püüdma olema äh, objektiivne, neutraalne ning esitama soovitusi, mis on riigipõhised, mis on suunatud lihtsalt konkreetsele liikmesriigile. kui mina olin välisasjade minister, siis käisin Pekingis ka oma ametiülesannetega seoses ja pärast kahte aastat välisministrina olin kahekümne seitsme liikmesriigi hulgas kümnendal, kümnendal kohal pärast kahte tööaastat. elame sellises maailmas, kus ministrid vahetavad, vahetuvad kogu aeg ja äh, me ei saa oma poliitilises tegevuses lähtuda ainult sellest, et valitsused vahetuvad. Äh, kõik need soovitused äh, on, nagu ma ütlesin, riigile suunatud ning liikmesriigid, liikmesriikide valitsused peavad ütlema, et jah, me võtame neid soovitusi arvesse, paraku seda pole siiani tehtud, aga meie seda teeme Teie teine tõstatatud teema, mis puudutab äh, omavahendeid ja meie tulusid, äh, siis te teate ju, milline on meie äh, liikmesriigi vabatahtlikkusest lähtuv suhtumine finantstehingu maksu küsimuses, näiteks me usume, et finantstehingu maks aitab meile vähendada riigi äh, panust äh, ja riigi vahendite eraldamist. Äh, seda tuleb ka arvesse võtta. aga milline on asjade vahekord, see vajab kõik analüüsi ja kuhu need vahendid siis suunatakse, me peame jõudma sellise olukorrani, kus ähm, me oleme ära määratlenud selle, oma soovid nii, et, et see finantstehingumaks oleks teostatav, kas siis öö, peaaegu üksmeelselt või, või üksmeelselt, ühehäälselt. seda näeme päeval, mil sellest maksust on saanud meid ümbritsev reaalsus. Merci, Sharon. jah, suur tänu Sharon. Äh, dokumendi leheküljel kuus on äh, dokumendis, räägin siin dokumendist, äh, mis paraku, nagu ma sain teada, ei ole teie oma, aga sellel, selles dokumendis on siiski teatavad näitajad ja räägitakse majanduskasvu e-, prognoosidest aastaks kaks tuhat kolmteist. Euroopa Komisjon prognoosib Belgiale üks koma kaks protsenti majanduskasvu ja äh, te ise räägite majanduskasvust üks koma kolm protsenti. eeldatav eelarve defitsiit komisjoni arvates on äh, kolm koma kolm protsenti, miinus kolm koma kolm protsenti ja teie hinnang on äh, miinus üks protsenti, aga millest tulenevad need erinevused, tahaksime küsida majanduskasv null koma üks protsenti ja erinevus on päris suur ja võib-olla tuleneb arvutuslikest erinevustest komisjon, kas komisjoni seisukohad on teie jaoks ülimuslikud? kui äh, tõesti on äh, miinus kolm koma kolm protsenti defitsiiti, siis see on tõesti tõsine, praegu on euroalas majanduslangus ja kõik äh, kõigis euroala riikides on majanduslangus ja seetõttu on tõenäoline, et riigieelarve puudujääk suureneb veelgi. kas te kavatsete meie sõprade itaallaste eeskujust juhinduda? Nad ütlevad et, et kolm protsenti kaks tuhat kolmteist ei ole võimalik, äh, seal välja arvatud siis, kui me kärpeid sisse viime, aga see äh, hävitaks meie ettevõtted või te otsustate äh, kolme või keskendute kolmele protsendile nagu teile on soovitustes ette pandud ja milliseid meetmeid te kavatsete teha, kavatsete kulutusi sisse viia kulutusi kärpida ja, või, või kavatsete ettevõtete, ettevõtteid hävitada? kui me näiteks käibemaksumeetmeid kasutame, siis see oleks võib-olla samuti hävitav ettevõtetele. suur tänu äh, teile küsimuste eest, jah, tõesti see küsim-, see dokument ei ole meie oma, see, see dokument on pärit teie enda talitustest ja äh, kui me räägime äh, aastatest, äh, näiteks kaks tuhat üksteist, siin on siin samuti viga, meie riigieelarve puudujääk oli kolm koma kuus protsenti, mitte neli koma kaks protsenti, nagu on selles dokumendis mainitud ja see aitab praegu ka teie tegite tõstat-, püsti-, püstitatud küsimust lahendada, te tsiteerisite siin arve ja öö, OECD ja IMF, äh, nende arvud on meile tõsi, meie jaoks tõsised ja täna äh, on Belgia olukorras, äh, kus kolme protsendi ja eesmärk ei ole meile kerge, aga samm-sammult me oleme tõdenud, et me oleme suutelised, ma võin teile siiralt öelda, me oleme siiralt valmis äh, saavutama äh, riigieelarve puudujäägi kuus, kaks koma viisteist protsenti. ja kahe tuhande neljateistkümnendal aastal tulen rõõmuga teie ette ja räägin teile sellest, et me oleme seda saavutanud äh, komisjoni äh, soovituste kohta ütleksin, et kõik on loomulikult vastastikuste läbirääkimiste küsimus, mõningaid asju võib küsimärgi alla seada, näiteks finantspettuse vastane võitlus, sotsiaalpettuste äh, vastane võitlus, seitsesada miljonit eurot, äh, tõesti üüratud summad, komisjon on ja varem on eraldatud äh, selleks võitluseks äh, suuri vahendeid äh, ja nüüd on olukorda hinnatud ja ma esitan teile sama küsimuse, miks Rahvusvaheline Valuutafond, miks OECD usuvad meid? ma olen veendunud, et ka komisjon tõdeb, et meie ambitsioonid saavad ka reaalsuseks kahe tuhande neljateistkümnendaks aastaks lõpuks. varem räägiti kahe tuhande üheteistkümnenda aasta puhul ka riigieelarve puudujäägist neli koma kaks protsenti ja tegelik riigieelarve puudujääk oli kolm koma kuus protsenti, nii et null koma viis protsenti vahet nendel kahel arvul, nagu näete, ja komisjoni soovitused Äh, nende puhul äh, liikmesriigid peavad oma esitatud äh, andmeid lihtsalt põhjendama ja ma arvan, et see on võimalik. ma saan aru, et komisjon soovib sõna ja täpsustada neid andmeid, aga palun väga lühidalt. jah, suur tänu, et võimaldate mul sekkuda ja ma teen tõesti väga lühidalt. tegemist on tehnilise märkusega kui te vaatate komisjoni prognoosi äh, ja kaks tuhat kolmteist, siis äh, on väga oluline tehniline erinevus meie ja IMF-i vahel. Min-, meie kohaldame nõndanimetatud non-policy change stsenaariumi. nagu asepeaminister ütles, oluline erinevus tuleneb sellest, et me ei äh, arvesta ennatlikult sellega, et mm, tulevad muutused eelarves, loomulikult eh, tuleb eelarve, see muutub ja nii edasi, tulevad meetmed, aga kui me ütleme, et defitsiit on kolm koma kolm protsenti, see tähendab, et praeguste meetmete puhul oleks see nii, aga loomulikult, kui on uued meetmed, siis see võib olla tunduvalt väiksem. IMF e kasutab nõndanimetatud normatiivset stsenaariumi ehk püüavad ette kujutada, milline saab olema tulevane eelarve. aitäh, nii et äh, teie siis äh, oma prognoosis ei arvesta nende sammudega, mida juba on kavandatud. Äh, see sai nüüd selgemaks suur aitäh selle täpsustuse eest ja suur tänu ministrile veel kord siia tulemast. Te olete teine riik, kes kasutas ära võimalust esineda meie komisjonis peale eesistujariigi, kes ma arvan, on kohustatud siia tulema. see protsess endiselt areneb, aga ma arvan, et see on äärmiselt kasulik ja selle tähtsus kasvab tulevikus ja seeläbi saame avaldada kollektiivset survet kõikidele, et Euroopa majanduse juhtimine ja Euroopa pooleaastasüsteem tõesti toimiks. et me tegeleksime probleemidega enne, kui need tekivad, mitte tagantjärele, kasutades väga ränki meetmeid. nii et veel kord suur tänu, et tulite siia We can have a short interlude. me võime teha nüüd väga väikese pausi ja laseme ministril kõigepealt ära minna. okay, thank you everybody, I think we can. suur tänu. ma arvan, et võime jätkata. tuleksin nüüd tagasi selle punkti juurde, mis puudutab juhataja teadaandeid. hüpoteekide hääletamine direkt-, direktiivis. meil oli Carbi hääletamine eelmine nädal ja raportöör ütles, et soovib pidada kolmepoolseid kohtumisi nõukogu ja komisjoniga, et jõuda esimese lugemise kokkuleppele vastavalt standardmenetlusele läbirääkimiste mandaat saab olema see hääletatud raporti arv, raport ja raportöör ning variraportöörid on meeskonnas eh, kodukorra reegel viiskümmend, samuti IMCO raportöör osaleb eh, nendes kolmepoolsetes läbirääkimistes. kui kellelgi mingeid vastuväiteid ei ole, siis eh, läbirääkimised jätkuvad sellel alusel. kui on mingeid küsimusi, siis raportöör on siin ja võib selgitada, kas kõik on nõus. paistab, et keegi ei ole vastu, sel juhul nii teemegi. aitäh, Antolin. nüüd siis võime minna edasi punkti neli juurde, stabiilsus, võlakirjade kasutuselevõtu teostatavus äh,, raportöör Silvi Kular ja Silvi tutvustabki oma raporti eelnõu. suur tänu kõigile, ma olen väga rahul sellega, et me saame täna selle arutelu maha pidada, kuigi tegemist on asjaga, millest me rääkisime juba majandusjuhtimise paketi raames, resolutsiooni võttis selles osas vastu sellel aastal, viieteistkümnendal veebruaril Euroopa Parlament. ma olen üritanud selles raportis jälgida väga konkreetset liini kahe äärmuse vahel, mis praegu minu meelest selles küsimuses arutelusid iseloomustavad. ühelt poolt on need äh, ja ma arvan, et äh, see on suhteliselt ohtlik tee, kes esitavad eurovõlakirju äh, mingisuguse imerohuna ja võimalusena äh, vabaneda piirangutest ja reformidest, äh, mis on äh, koormavad. ma arvan, et niimoodi ei tohiks seda instrumenti tutvustada, see ei ole mingisugune imeravi, mis lahendab meie majanduse probleemid või saneeriks kuidagi siseriikide majandused. samas teisalt ma arvan, ei, ei, ei tohiks olla vastu ka võla koondamisele, sellepärast et äh, see, selleks on ka väga häid argumente kõigepealt minu meelest on kõige olulisem see, et me oleme selle poolt, nii nagu parlament suure enamusega ka kinnitas täiskogus, et eelarvedistsipliin tuleb säilitada ja äh, turud peavad jääma likviidseks. Äh, loomulikult me ei too välja iga liikmesriigi äh, tulemusi siin eraldi, aga üldiselt see on näidanud riikides häid tulemusi. Äh, liikmesriikide vahel euroalas on aga suuri lõhesid mida osaliselt öö, äh, ähm, loomulikult öö, äh, on põhjustanud erinevad tulemused võetud meetmetele ja ka seoses siis eelarvedistsipliiniga tehtud, aga loomulikult äh, on öö, selle taga ka teatav volatiilsus turgudel, kes puudutavad kõige, mis puudutavad kõige tu-, valusamalt neid riike, kes praegu peavad väga valusaid reforme läbi viima. nüüd meie investorite öö, poolt vaadates äh, ja see tuleb eriti hästi välja, kui me räägime erinevate kindlustus- või pensionifondide esindajatega, oleks meil vaja sellist instrumenti, mis oleks äh, vettpidav ja kindel, ehk teisisõnu, et sellega ei võetaks liiga suuri riske, kuid selleks oleks, et oleks aga piisavalt tugev selleks, et oma eesmärki täita ja viimane aspekt, mis minu meelest on väga oluline samuti, on see, et Euroopa Keskpangale antaks võimalus äh, täita oma mandaati, mis talle on antud ja et nemad ei peaks ähm, äh, hakkama tegelema asjadega, mis ei ole tegelikult nende mandaadi all, vähemalt mitte pikemas perspektiivis nimelt, et Euroopa Keskpank ei peaks hakkama tegelema poliitiliste otsuse, otsuste vettpidavuse kontrollimisega. Äh, üsna äh, skeptilised on ju olnud investorid riigivõla suhtes, praegu Euroopas käib siseturu äh, teatav lagunemine, mis ei ole sugugi, mis ei ole sugugi hea aga ma arvan, et seda otsust ei tuleks äh, langetada lihtsalt, see ei olegi lihtne otsus, võlgade koondamine. osade liikmesriikide puhul on argumendid äh, väga tõsised ja arusaadavad, äh, näiteks sakslased, hollandlased, soomlased, või austerlased, ma saan aru, et nende lähenemine võib olla teistsugune kui teiste riikide oma aga me ei tohiks sellest instrumendist sellepärast veel loobuda ja sellepärast äh, näen ma ette nii-öelda teekaarti, mis osalt peaks äh, leevendama nende inimeste muresid, kes nõuavad, et, kes ütlevad, et juriidilisi äh, tõkkeid on liikmesriikides, näiteks Humboldti ülikoolis kohtusin põhiseaduseksperdidega Saksamaalt, professor Habermas äh, Äh, jah, tõsi on, neid takistusi võib siseriiklikus seadusandluses olla, äh, me rääkisime sellest, millised tõkked võivad olla konkreetselt Saksamaa äh, põhiseaduses, aga ma siiski ei sooviks, et tekiks olukorda, oluk-, kus sakslased viitavad ainult raskustele nende seadusandluses asja ülevõtmisel, mis tegelikult tervele euroalale oleks kasulik millest siis veel äh, rääkida, on kaks äh, lahendusversiooni välja pakutud, neid võib-olla on rohkem, aga mina keskusin kahele. üks lahendus oleks võlaluhan-, luha, võlalunastusfond, äh, seda võib nimetada ka võla amortiseerimise fond, rahastuks tegemist oleks siis fondiga, mis on nii oma mahus kui ka ajaliselt piiratud. eesmärgiks on see võlg ju tagasi maksta eesmärk on see, et võlg äh, kaoks ära. antakse ühtseid äh, tagatisi selleks, et see üleliigne, et sellest üleliigsest võlast lahti saada, et teisisõnu siseriiklik võlg, mis oleks siis äh, kõrgem kui kuuskümmend protsenti SKP-st. SKP selle osas ääret-, hääletasime kahese paketi raames, selles on teatav loogika, väga selged piirangud on osalevate riikide jaoks ette nähtud, eriti mis puudutavad siis tagatisi ja teatavaid eelarvevahendeid, mis peaks siis seda võlga toetama, aga teine lahendus on radikaalselt äh, erinev äh, ehk nimelt äh, euroala võlakirjad ehk Eurobills, väga lühikeseks ajaks välja emiteeritud võlakirjad ja erinevalt erinev, eelmisest versioonist, kus Äh, fond on piiratud, kuid ajaliselt, kuid väga pikaajaliselt, kakskümmend, kakskümmend viis aastat on see märksa lühem fond, ehk teisisõnu, seda fondi kasutatakse siis seni, kuni likviidsus turgudel on taastatud. Need on kaks erinevat äh, loogikat, mis teineteist küll ei väljasta, ei välista, aga äh, loogika on mõlemas olemas ja eeliseid ja puudujääke on. esimese variandi puhul äh, on äh, sellega võimalus anda turgudele sõnum, et me oleme valmis järgneval kahekümnel, kahekümne viiendal aastal asju koos ajama. Äh, see äh, on praeguses Euroopa nii-öelda hapras olukorras kindlasti turge, turgude muret leevendav mm, sõnum, aga teisalt võib öö, tegemist on öö, Äh, teiselt poolt siis fondiga, mis on väga lühiajaline, võib äh, olla atraktiivne ka nendele, kes ei taha pikemaajalisi kohustusi, ähm, äh, kohustustesse astuda teistel liikmesriikidel, nii et mõlemal süsteemil on omad eelised. aga üks asi minu jaoks on küll väga oluline ja mida ma tahaksin rõhutada, nimelt et te mõtleksite sellele, et täna ei ole võimalik anda lahendust äh, nendele, kes äh, on asunud väga tõsiste reformide teele. mõned on äh, läbi viinud näiteks ka täiesti institutsioonilisi muutusi, näiteks Itaalia, kus on ametis tehniline, tehnokraatide valitsus Hispaanias on olukord hoopis teistsugune, on teisi liikmesriike, kes on samuti pidanud läbi viima väga tõsiseid institutsionaalseid muutusi ja ja seega Äh, ei saa me neid kohe aidata, kuid äh, äh, euro, kogu Euroopa Liidu piirkonnas tuleks mingisugune stabiilsuse sõnum välja saata pikemas perspektiivis. ja siis räägin ma ka sellest, et mis saab Euroopa finantsstabiilsusmehhanismist ja Euroopa finantsstabiilsuse fondist sellel juhul loomulikult äh, need struktuurid võiksid olla ühtse, ühtsed emiteerija, ühtsete võlakirjade emiteerijad, ei pea uut institutsiooni looma selle jaoks. samas aga öö, äh, mõlema fondi mehhanismi, nii mehhanismi kui ka fondi äh, puhul on meil probleem vastutusega, nimelt kelle ees nad vastutavad, täpsemalt nad ei vastuta meie ees. teine öö, lühi, lühemaajaline lahendus öö, olid need sinised võlakirjad, millest räägiti mais kaks tuhat kümme. võlalunastusfond tegelikult on otseselt sündinud nendest, sellest siniste võlakirjade mõttest ja ma tuletan meelde, et tollal räägiti võla koondamisest, mis on kõrgem kui kuuskümmend protsenti ja ka sellest allapoole jääv võlg, aga mulle Äh, aga sellest liiguti edasi, et kogu võlga ei peaks koondama ühtsesse patta. aga öö, äh, Saksa majandusteadlaste arvamuses nähti ette just nimelt sellist äh, arengut, et võetakse mingisugune finantsleping, mis on pikemaajalisem ja pidevam vastu siis meil on ka ilmselt juriidiliselt vaja sisse viia teatud muutuseid aluslepingutesse, ilma selleta ilmselt ei saa, aga ma arvan, et seda tuleks ka teha väga-väga ettevaatlikult. härra Langen noogutab siin äh, selle peale, kui ma ütlen, et äh, see on etapp, mis ei saa olema sugugi lihtne, aga oli ka omal ajal neid, kes arvasid, et ühtne valuuta ei olegi võimalik ja sellepärast on ilmselt täna ka selliseid skeptikuid. ja miks ma viitasin sellele Delori komitee sarnasele komiteele, omal ajal Delori komitee tagas selle, et liikmesriikide esindajad tegid koostööd Euroopa Komisjoni nii-öelda poolt pakutud sekretariaadiga ja tollal olid liikmesriikide keskpangad, kes äh, mängisid seda rolli, mida mängib täna Euroopa Keskpank. mida ma tahaksin veel lisada, see on äh, väga oluline samm, äh, mis tuleb astuda ja see tähendab seda, et me peame sellele lähenema ka tehniliselt väga täpselt äh, aga ei tohiks unustada seda poliitilist ideed, mis olid Euroopa Liidu asutajatel omal ajal, ehm, et, et kunagi jõutakse ehm, selliste otsusteni. ma ütlesin, et see võtab aega ja seda üle, selleni üle ei äh, jõuta, aga ärge unustage seda, mida nõudis meilt Mario Draghi, äh, Mario Draghi, et meil oleks keskpikk perspektiiv. me äh, praegu Juncker, Barroso, Draghi ja Von Rompau mõtlevad äh, väga sellistele küsimustele nagu poliiti-, poliitiline liit eh, ja eelarveliit. aga eh, ma arvan, et me peaksime tõesti su-, suunama praegu pilgud natukene kaugemasse tulevikku. Eh, proua esinaine, seni Euroopas on tendents rääkida siseriikliku võla öö, koondamisest, mitte sellest öö, mida on teinud Ühendkuningri-, eh, Ühendriigid. aga nemad kaheksateistkümnendal sajandil pidid langetama hoopis teistsuguse otsuse. Nemad otsustasid, et eh, osariigid ei sekku teineteise poliitikasse, mm, Nebraska ei kontrolli mitte kuidagi Kansase eelarvet väga piiratult Ameerika süsteemis on riike, kes on vastutustundlikud oma eelarvepoliitikas, äh, on neid äh, riike, kes, kellel ei ole seda, äh, osariikidel ei ole väljapäästmise võimalust, aga kõike kontrollitakse siiski föderaalsel tasandil. mulle tundub aga, et meie Euroopas läheme föderalismi asemel sellise süsteemini, kus sekkutakse märksa rohkem liikmesriikidesse kaheksateistkümnenda sajandi lõpul lõid äh, ameeriklased föderaaleelarve, äh, föderaalmaksud äh, ja nii edasi. ma ei tea, kas me jõuame selleni, kindlasti jõuame sinna üle, aga me peaksime välja tooma ja seda me üritame arvut- äh,, raportis ka teha, erinevad äh, valikuvõimalused meie jaoks ja tuua välja selle eelised ja puudu- äh, ma juba täraksin ette variraportööre, kellega koostöö sujus mul väga hästi. meie arvamuste vahetused olid äh, väga huvitavad, loomulikult see raport on minu vastutuses, aga me kõik äh, teame, et mõni, mõned riigid on vägagi vastu äh, Äh, teatud meetmetele, aga peab olema võimaliselt, mõned riigid lähevad siis kaugemale kui teised, aga euroala on täna praegu tõsistes raskustes ja kui me tahame kuidagi jõuda keskpika, keskpikkade ühiste projektideni, siis tuleb lahendada muidugi ka lühiajalised probleemid. Äh, olen valmis igasugusteks arvamusteks nüüd ja ma loodan, et me jõuame sellise tekstini lõpuks, äh, mis meeldib nii komisjonile kui ka nõukogule. suur tänu! Thank you very much. I'll now go through to suur aitäh, nüüd variraportöörid eh, kõigepealt eh, Rahvapartei nimel. Diego. suur aitäh ja aitäh kõigepealt raportöörile selle ülevaate eest ja suure töö eest, mis on ära tehtud Como foi dito, são apresentadas matérias de. on olemas äh, nii lühema perspektiivi, keskmise perspektiivi kui ka pikema perspektiivi lahendused ja Rahvapartei soovib nendes aruteludes osaleda, äh, kui on täidetud teatud aluskriteeriumid, näiteks eelarve distsipliini tuleb kaitsta, teiseks äh, eelarve järelevalve korrapäraselt ja üksnes juhul, kui on konsolideeritud eelarve ja struktuurireformid, on võimalik tagada jätkusuutlikku arengut kui me soovime selle teema üle tõsiselt arutada, siis peavad olema teatud tingimused täidetud, nii poliitilised, majanduslikud eh, kui ka mitmed finantstingimused. ja ka juriidiliselt loomulikult ning ka majandusjuhtimise paketis on välja pakutud äh, mõned lahendused, aga ka nõndanimetatud two-pack'is on teatud lahendused ja mul on olnud võimalus äh, arutada seda teemat raportööridega, ma ei taha äh, siin aega monopoliseerida, jätta ka teistele aega, aga meil on tegemist Euroopa kriisiga, üle-euroopalise probleemiga ja need küsimused vajavad lahendust seepärast just Euroopa tasandil, mitte liikmesriikide tasandil. see on kõik, mis ma tahtsin hetkel öelda. ja see arutelu on kindlasti väga huvitav. nüüd äh, Provence, palun. aitäh kas ma saaksin ka oma nimel esineda, nüüd ma loen lihtsalt ette Edwardi äh, kirjutatu. jah, ma saan aru. esimees, tahaksin kõigepealt õnnitleda proua Kulaari selle suure töö eest, mida ta on ära teinud äh, antud raporti kallal. sotsiaaldemokraatide variraportöörina tahaksin öelda, et mind minul on see raporti eelnõu julgustav, selle suund on õige, aga meile tekitab muret punkt kaheksa, mis äh, tundub äh, andvat märku kasinusmeetmete äh, kiireloomulisusest. see viimane punkt tuleks välja võtta. lisa puhul on meil küsimus äh, ajakava tegeliku rakendamisega seoses, on selge, et solidaarsus vastutusel põhinevate eurovõlakirjade suunas liikumine nõuab üksikasjalikku teekaardi. samuti on küsimus selles suhtes, kuidas toimiks võlalunastusfondide käitamine ja samuti kuidas me saaksime euroala võlakirjad ehk euro, eurobills äh, sisse viia samaaegselt kui eurovõlakirjad. kas äh, see süsteem ei nõua aluslepingute muutmist, kas on äh, SM-il samuti roll nende meetmetega seoses? Need on olulised, kui me tahame vältida tulevasi kriise eurotsooni puhul peab ütlema, et see on üksnes nii tugev nagu selle kõige nõrgem liige. me oleme näinud viimastel aastatel seda, kuidas nõrgemate riikide laenamiskulud on kasvanud üle jätkusuutliku taseme. ja ka tugevamad, samas tugevamate riikide laenamiskulud on alla läinud kui me tõhusalt tegeleme, tegeleme erinevate riskidega, vaid siis suudame saavutada oma eesmärgid. kriis on kestnud liiga kaua ja suures osas tänu Euroopa Liidu liidrite suutmatusele teha raskeid otsuseid. komisjon peab näitama eh, omalt poolt eh, juhi positsiooni Äh, eurovõlakirjad ei ole imeravim, aga need on osa Eurotsooni pikaajalisest tulevikust. aitäh, edasi äh, Ashley, palun, kui ma ei eksi. suur aitäh, ütleksin omalt poolt äh, paar sõna härra Eppingi nimel, kes on meie variraportöör ja siis, kui võib, ka oma nimel paar kommentaari minu fraktsioon ei ole rahul selle raportiga ja võla ühiseks muutmise ideega ja stabiilsusvõlakirjade väljaandmisega. meie seisukoht on, et äh, võlalunastusfondi idee vajab korralikku analüüsi Euroopa Keskpanga poolt. Äh, suur oht on selles, et need vähesed riigid, kes äh, praegu on AAA reitinguga, et nende reitingut samuti alandatakse, kui nad võtavad enda kanda rohkem võlga ja rohkem riski. samuti kaasneb sellega moraalne oht, millele härra Sekluna viitas juba oma kommentaarides. milline stiimul on nende riikide jaoks, kellel on raskusi eh, kulutuste kärpimisega, kui nad teavad, et lõppkokkuvõttes saavad nad ikkagi kasutada Saksamaa krediitkaarti? võlakriisi põhjuseks on see, et liiga palju riike kulutas liiga palju ja liiga pika aja jooksul. on hämmastav, et praegu isegi mõned poliitikud ütlevad, et probleemist väljasaamiseks tuleb kulutada veelgi rohkem. ja et kui me saaksime vaid välja anda stabiilsusvõlakirju, eurovõlakirju, mida tagavad Saksamaa ja Holland, siis kõik see oleks hästi, sest me saaksime kulutada rohkem raha tundub, et ei mõisteta, et põhjus, miks me üldse sellesse segadusse oleme sattunud, miks Kreeka on pankrotis, on selles, et liiga pikka aega on kulutatud liiga palju. ja üks asi, mida Silvi Kular ei äh, puudutanud oma raportis, on seotud äh, ühtse äh, valuuta ja selle kooshoidmisega. üks kommentaar oli, ta ütles, et ühel hetkel me ei arvanud, et ühtne valuuta ole, on üldse võimalik ühtne valuuta ei olegi võimalik välja arvatud juhul, kui on äh, nii-öelda ühtne äh, rahandusminister, kes otsustab äh, maksustamise ja kulutamise üle ja võlad on ühtsed. praegu aga on kriis levinud Kreekast Hispaaniasse ja teistesse riikidesse ja me näeme probleeme halvasti Eh, loodud ühisvaluutaga. see rajaneb eh, ebaõnnestunud alustel. me räägime nüüd vaid tagajärgedest, aga mitte lahendustest. Eh, tundub, et öeldakse, et kui me tahame, et meie ühtne vääring jääks ellu, siis peavad toimuma kas väga suured rahaülekanded riikidelt, kellel on raha, näiteks Saksamaa ja Holland, teistele riikidele. ja see põlistaks praeguse olukorra või siis äh, mõned riigid lahkuvad eurotsoonist. see on küsimus, mida ei ole käsitletud. Saksamaa valitsus ütleb, et nad soovivad, et Kreeka ja teised jääksid eurotsooni. aga samas nad ei ole valmis kirjutama neid väga suuri tšekke, mis tagaksid nende jäämise eurotsooni ja Kreeka ja teised riigid ütlevad, et me tahame küll Eurotsooni jääda, aga meie ei ole omalt poolt valmis tegema vajalikke ohverdusi. see tõesti tähendab seda, et me tahame samaaegselt, et eh, meil ole, meil jääks kook alles ja samas saaksime seda ka süüa. Silvi, äh, ilmselt ei ole üllatav, et äh, minu fraktsioon ei ole väga entusiastlikult meelestatud sinu raporti suhtes. Äh, see on tõepoolest kompromiss, aga Mm, samas ei ole eh, käsitletud eh, peamist probleemi, praeguse ühtse vääringu struktuur ja tundub, et on veel ikka liiga palju poliitikuid, kes ei julge eh, rääkida selle ühise valuuta, ühisest valuutast loobumisest või siis korraliku valuutaliidu loomimisel. tundub, et meil on kaks teed, aga samas ei suudeta otsustada, kumba teed minna ja see tekitab äh, väga suurt ebastabiilsust hetkel. aitäh, äh, Philipp, palun! olen täielikult nõus sellega, mida Ash ütles oma sõnavõtu lõpus, me peame tegelikult valima oma tee ja just nimelt äh, otsuse mittelangetamine muudab kriisi tõsisemaks, aga me ei ole nõus samas Ashleyga selles osas, mis teed me peaksime valima, tahaksin tänada äh, Silvid raporti ees, see on üks tee, mida saab valida. mulle väga äh, Jean-Claude Trichet ei meeldi, aga ähm, olen temaga nõus selles osas, et meie saatused on seotud, meie kõigi seotused äh, tänases äh, maailmas on seotud, üksinda on raske hakkama saada. Ähm, me peame ühiselt midagi ette võtma ilma äh, eelarveliiduta, ilma rahanduspoliitikata ei ole meil äh, võimalus äh, toime tulla, meil peavad olema kulutiste osas ühised eesmärgid, minu jaoks eelarve sisaldab kulutusi ja sissetulekuid ja me peame tegema koostööd mõlemas valdkonnas, nii tulude kui ka kulude valdkonnas ja see hõlmab ka võlariski jagamist. see tähendab seda, et meil on ühine lähenemine oma finantssektoris, sektori suhtes ja jagatakse riske ja jagatakse kohustusi ja seda ei ole võimalik teha ilma poliitilise liiduta. Euroopa äh,, Ameerika Ühendriikide revolutsioon ütleb, et äh, maksukokkulepe ilma ühiste äh, kohustusteta, poliitiliste kohustusteta, see ei ole võimalik, meil on vaja äh, ühist äh, poliitilist otsustamismehhanismi ja mina arvan, et äh, eksivad need, kes ütlevad, me tahame ühte elementi sellest, aga mitte kõike. me tahame võib-olla näiteks võlariski jagamist, aga mitte midagi muud. või et siis me tahame ühist eelarvedistsipliini, aga mitte midagi muud me ei taha. jätame äh, fiskaalsektori konkurentsi kõrvale. minu meelest see ei ole võimalik. ja ma arvan, et äh, sellisel juhul me lihtsalt äh, sulgeme silmi poliitiliselt raske valiku eest mis puudutab, äh, millist teed me peaksime valima, siis äh, äh, me oleme, mina seisukohal, erineval seisukohal selles osas, kui kiireloomuline see asi on. me oleme põhimõtteliselt nõus ja ühel meelel et valitud tee on õige, aga praegu tuleb äh, otsust langetada kiiresti, kriis on kestnud juba neli aastat, me oleme kogu aeg otsuse langetamist odas-, edasi lükanud, tegemist on suurte otsustega, hulljulgete otsusega ja ma kardan, et, et sinu raport äh, pärast meie kõigi muudatusettepanekuid on muutunud ka pisut äh, lahjemaks, aga kui me ei langeta raskeid otsuseid praegu, siis Euroopa Liit võib äh, olla hukkumisele määratud ja seda ei taha meist, ma arvan, keegi. või vähemalt suurem osa. mõned siin viitavad ühenduse õigusele, fiskaalkokkuleppele äh, aga ma arvan, et ühenduse loogika on siin eelistatum äh, valitsustevahelisest lähene, valitsustevahelisele lähenemisele ja kommentaar sulle, Silvile ja hiljem üks ka Ashley'le. Silvi, sulle ütleksin ma, et ähm, Euroopa Keskpank on alati mõeldud aidata neid liikmesriike, kes, äh, kellel on olnud raskusi otsuste langetamisega. ma tahan, et me aga rõhutaksime seda, et äh, keskpangal on väga oluline vastutus selle eest, et me oleme kaks aastat võttis meil aega see, et me saime teada, et Kreeka riik tegelikult on pankrotis. keskpank äh, peab selgelt välja ütlema, et äh, euroala liikmesriik ei saa sellisesse puudujäägi olukorda sattuda, Euroopa Keskpank on eksinud, kui nad seda ei teinud piisavalt jõuliselt. Ashley Fox äh, välja ütleksin ma teile, et mul on pisut kõrini sellest, et te räägite sellest äh, äh, äh, kui amoraalselt on käitunud valitsused ja samas unustame pangandussektori käitumise äh ja see, et liikmesriigid arvestavad ainult sellega, et saaks teiste liikmesriikide krediitkaarti kasutada, selle kohta ütleksin ma teile. tegelikult äh, kas see pole sugugi mitte problemaatiline, et pangad muudkui laenavad, kasutavad finantsvõimendust ja kasutavad maksumaksja krediitkaarte, kui te moraalse ohu suhtes peaks, tahate moraalse oht-, moraalset ohtu, ohtu tõsiselt võtta, siis te peate liikmesriikidele pöö, tähelepanu pöörama, aga peate pöörama tähelepanu ka pangandussektori käitumisega oh,. me peaksime olema ettevaatlikud pangandussektori äh, suhtes äh, aga võlakriis on tõsisem, mina arvan, et mõlemad valdkonnad on problemaatilised ja Euroopa konservatiivid ja reformistid oma argumentatsioonis ei ole sugugi mitte jätkusuutlikud. ja ma arvan, et sellega minu poolt kõik, me jõuame kokkuleppele tõenäoliselt Silviga ja ma tahaksime, et me jõuaksime lahenduseni ja valitud tee suhtes otsuse langetamiseni kiiremini kui see, mida teie olete ette pannud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 mis puudutab raportööri öeldut, siis minu arvates on siin päris palju häid asju, sealhulgas see, mis puudutab eurovõlakirjade väljaandmist, see loob väga hea aluseks, väga hea aluse mitmete küsimuste arutamiseks. osa küsimusi on vastuseta või avatud ja tarvis on põhjalikku poliitilist arutelu, mis võimaldaks meil teha rasked otsused. me peame vastama kolmele küsimusele. vastasel juhul äh, leiaksime enda vaakumis, mis ei ole kellegi huvides. kõigepealt äh, stabilisatsiooni võlakirjad. ma arvan, et me ei tohiks rääkida toetusmehhanismidest, ilma et me räägiksime ka tingimustest ja tagajärgedest. ma ütlen seda seepärast, et äh, strukturaalse kohandamise programmid või vähemalt nii on neid kirjeldatud, äh, on seotud tingimustega, mis on niivõrd äh, repressiivsed, et abi saavatel riikidel ei olnud võimalik seda kasutada ja see on tohutu probleem. paljudes Euroopa riikides on veel pikk tee käia, enne kui me oleme oma majandusprobleemid lahendanud. Hispaania, Itaalia, ma arvan, et äh, kui me tahame selliste riikide probleeme lahendada, siis äh, kasinusmeetmetest üksi ei piisa. ja kolmandaks nagu ma olen öelnud, tegemist on väga hea nii-öelda tööettepanekuga, mille pinnalt asju edasi arutada, aga ma arvan ikkagi, et eurovõlakirjad tuleb sisse viia siis, kui kriis on läbi ja probleemid lahendatud äh,. erinevatel riikidel, kes viivad läbi struktuurireforme, peaks olema juurdepääs erinevatele fondidele. me aga tihti ei saa neid riike aidata. arvan, et äh, peaksime mõtlema rohkem selle üle, missugust rolli me tahaksime, et eurovõlakirjad täidaksid. kas äh, me peaksime vaatama neid lahendusena või hoopis mingi preemia või kompensatsioonina, mida riikidele pakkuda. kui me selle probleemiga vahetult ei tegele, siis me ei suudagi täpselt diagnoosida Euroopa probleeme. sellist diagnoosi on tarvis vaja on meid väga vaja. sest ilma selleta me lihtsalt võime pärast äh, tegeleda laiba lahkamisega. aitäh, äh, Astrid Lullik. Presedo, Provence Beres, Werner Langen, Peter Simon and Sophie Intveld and myself. Um, yes, well he should go first, shouldn't he? Are you the shadow for your group? kas teie olete oma fraktsiooni variraportöör, siis peaksite kõigepealt sõna saama. teate, FD variraportöör, ei. aga hästi, paneme siis teid kõnelejate nimekirja, kas keegi veel? Astrid sel juhul kõigepealt, palun. mikrofon palun proua Lullingule. proua Lulling tahab kõigepealt anda, anda sõna härra Langenile. ma arvan, et Luksemburg äh, teab äh, väga hästi, kui palju Saksamaa raha on veel peidus paljude aastate jooksul meie Luksemburgi kolleegid on aitnud äh, peita sakslaste raha maksude eest aga muidugi Luksemburg on endiselt äh, suur pangandusriik ja nii peaministri kui ka Astrid Lullingi äh, aktiivsed jõupingutused on siin rolli mänginud. tahaksin kõigepealt äh, kommenteerida komisjoni ettepanekuid ehk rohelist raamatut, mis avaldati eelmise aasta novembris. kui vaadata nüüd äh, lehekülge kakskümmend neli näiteks ja äh, õiguslikke kaalutlusi, siis on äh, kolm varianti. esimene variant nõuaks ilmselt põhiseaduslikke muudatusi, teine tõenäoliselt, kolmas variant ei nõua põhiseaduslikke muudatusi, piisab sekundaarsetest õigusaktidest. artikkel sada viiskümmend üks Euroopa Liidu lepingus ütleb, et äh, võla ühendamine on keelatud. kas keegi Euroopa Parlamendis kujutaks ette, selliseid põhiseaduslikke muudatusi, Ühendkuningriik, Saksamaa, Poola, Balti riigid, kes iganes teised, kas te kujutate ette, et äh, need riigid äh, nõustuksid võlgade ühiseks muutmisega ilma aluslepingu muutmiseta. komisjon ei ole viimastel aastatel teinud eriti tõhusaid ettepanekuid euro stabiliseerimiseks, nii et kõigepealt äh, teine mai kaks tuhat kümme Barroso kiitis heaks kuuekümne miljardi euro maksmise Kreekale, ilma et oleks loodud isegi eelarverida. hädaabi eelarverida üks, kaks, üks, täiesti skandaalne. me oleme rääkinud Euroopa stabiilsusmehhanismist, pidi parandama, muutma artiklit sada kolmkümmend kuus minimaalselt, Eh, kasutatakse artiklit sada kakskümmend viis, millega sihilikult eh, hilitakse mööda õiguslikest kohustustest. ja Euroopa Keskpank on olnud eh, kriitiline, paljud kolleegid ei ole sama meelt. Euroopa Keskpank on loomulikult sõltumatu ja me peame tema sõltumatust oluliseks EKP võttis sõna võla lunastamisfondi vastu ja teiseks, me peame enne kõndima õppima, kui jooksma hakkame kuna Kreeka poliitika on ebaõnnestunud kõikide parteide poolt viimastel aastakümnetel, et kas see õigustab Euroopa õigusaktide edasist jätkuvat rikkumist? ning ühe, Ameerika Ühendriikidel on föderaallaenud, äh, aga liikmes äh, aga osariigid on samuti vastutavad oma võlgade eest, näiteks California läks pankrotti. ning kolmandaks, stabiilsusfondid, jah, see sõna kõlab ilusasti, kui majandus äh, tõmbas kokku, siis me vastasime sõna nullkasv. stabiilsusfondide eeltingimuseks on, et kõik liikmes äh, riigid peaksid kinni aluslepingutes olevatest tingimustest. paljud riigid, sealhulgas Saksamaa ja Prantsusmaa, ei ole ise nendest reeglitest kõikidest kinni pidanud. ja seepärast järgmine samm, projektivõlakirjad, mida haldab Euroopa Investeerimispank, ma arvan, et see ei riku artiklit sada kakskümmend kuus, aga avaldab mõju võlgadele. ja seepärast nii mina kui ka paljud teised on vastu sellele Silvi Kulari raportile, kuigi ma muidu väga pean temast lugu. okei okay,, now Antolin edasi Antolin, palun. aitäh ja tahaksin tänada Silvi Kulaari selle raporti projekti eest. see on äärmiselt oluline. viimase viiekümne aasta jooksul oleme ehitanud Euroopa Liitu vabakaubandusliiduna, aga praegu tundub, et peale on jäänud vaid üks Euroopa visioon, majandus- ja rahandusvisioon. kui me räägime eurovõlakirjadest, siis eh, paljud tõlgendavad seda sõna erinevalt. on palju võimalikke struktuure, mida eurovõlakirjade puhul kasutada kui me seda kasutame, siis praegu peab ütlema, et mm, paljude riik, kriisis olevate riikide puhul on probleemiks see, et neil ei ole omaenda valuutat. ja kui on erinevus kakssada baaspunkti erinevate riikide vahel, siis äh, peab ütlema, et see ei mõjuta mitte ainult mõningaid liikmesriike. kui me räägime riigieelarvest, siis äh, paljusid probleeme tekitavad ühtse turu toimimise tõrked ja moraalse ohu küsimustes. loomulikult on riiki, kes on kulutanud palju raha ja äh, kes on võtnud selle rahaga suuri riske. küsimus on finantsriskide hindamises ja mõnikord äh, erasektori välisvõlg võib muutuda avaliku sektori võlaks. eurovõlakirjade puhul on oluline nende struktuur. me peaksime lähtuma pragmaatilisest äh, lähenemisest. ei piisa sellest, äh, kui öelda, et need peaksid aitama ära hoida järgmise kriisi tarvis on võtta meetmeid ka praegu. tarvis on majanduslikku koordineerimist ja see ei saa põhineda ainult sanktsioonidel, vaid ka stiimulitel. mõnedes riikides viiakse läbi struktuurireforme pikaajaliste eesmärkidega eurovõlakirjad on olulised selleks, et äh, meil oleksid võlakirjad, äh, mille vääring on eurodes, äh, antud raport on väga olulisel teemal ja me peame tegema koostööd selle edukuse tagamiseks. suur tänu, proua esinaine! ma ei taha ma hakata siin oma kuulsaid äh, tuttavaid üles lugema, aga tuletaksin meelde Werner Langenile, mille osa, ühte teksti, mille osas me kibedalt vaidlesime ja lõpuks vastu võtsime. Äh, nimelt äh, üks raport, mille eest me mõlemad vastutasime ja kus äh, mitte ükski punkt ei tulnud juhuslikult sisse, vaid kõik äh, punktid äh, võeti meie poolt läbi, meie assistendid rääkisid nendest ja ühesõnaga kõik tegelesid sellega väga tõsiselt ja lõige kolmkümmend kaheksa sellest resolutsioonist, mille me võtsime vastu kahe tuhande kaheksanda aasta oktoobris, ja me ütleme seal, et me nõuame komisjonilt, et nad uuriksid võimalust luua eurovõlakirjad, ja kujundada välja lühiajaline strateegia, millega toodaks need võlakirjad sisse euroalas. lisaks, äh, lisa, lisaks siis äh, liikmesriikide võlakirjadele. ja äh, komisjonil palutakse mõõta sellise meetme mõju finantsturgudel ja Euroopa vahetuskursi instrumendile kolleegid, kui te loete seda dokumenti ja mõtlete, millises kontekstis see raport öö, äh, äh, loodi, siis te saate aru, et see ei keskendunud mitte ainult majanduskasvule, vaid äh, majandus- ja turgude toimimisele, nii et mis siis nüüd milles on asi? asjad ei ole liikunud kiiresti, ma võiksin rääkida sellest siin pikalt-laialt, kuidas me võiksime jõuda eurovõlakirjadeni ja millises ka-, ähm, kaadris ja et meil on vaja ülemaailmset kokkulepet ja nii edasi, aga äh, kahekümne kaheksandal, kahekümne üheksandal juunil toimuv ülemkogu, see teema, nii nagu ka Pangandusliit, äh, kujuneb ilmselt äh, riigi- ja valitsusjuhtide sõnumi peamiseks sisuks. ja sellepärast on väga kahju, et me ei ole läinud kaugemale ja ei läinud kaugemale eelmisel nädalal, kui me hääletasime kaasa pakti osas, sellepärast et äh, selles äh, kaksikseadusandluse ettepanekus räägime me äh, võlalunastusfondist, teekaardist, mis tuleb eurovõlakirjade juurutamiseks koostada ja nii edasi ja tegelikult oleksime me pidanud saatma natukene selgema sõnumi ülemkogule selle kohta, millise suuna meie tahaksime võtta. aga üldiselt Euroopa Parlament on jõudnud ette ikkagi selles küsimuses nõukogust ja Delori komitee mõte öö, loomulikult meeldib vist öö, kõigile. ja praegu Äh, tegelikult on korra seda mudelit juba kasutatud, kahe tuhande kümnendal aastal äh, president Van Rompuy äh, kutsus kokku ühe töögrupi Euroopa Liidu raha ja öö, majandusliidu toimimise kohta. tegemist ei olnud öö, jah, võib-olla otseselt Delori komiteega, kuid selle eesmärk oli sarnane öö, ja ilmselt äh, selle mõttega tulevad välja järgmisel ülemkogul ka mõned valitsus- ja riigijuhid. ja mõtet on seda siin võib-olla välja tuua. nüüd sisust rääkides. väga oluline on minu meelest äh, see, et me tuleksime välja praegusest tupikseisust selles küsimuses sellel on äh, mõned negatiivsed tagajärjed ja ma arvan, et me peaksime võib-olla keskenduma tehnilistele küsimustele, sellepärast et kui sellest asjast rääkida, siis tegelikult iga kord tuleb esile lisaraskuseid. ja kui räägitakse eurovõlakirjadest, siis see tegelikult ei tähenda ju mitte midagi kõik akadeemikud äh, toovad välja omapoolseid ettepanekuid, kuidas seda tegelikult tuleks teha eurovõlakirjade kujul või europilside kujul või siniste võlakirjade kujul või nii edasi. tegelikult on küsimus äh, õiguses, nii nagu ütles Werner Langen, kuidas tõlgendada aluslepinguid, mina arvan, et tegelikult äh, on ka teist, teine tõlgendusviis kui Werner Langeni tõlgendusele ja lisaks sellele ka poliitilise konteksti küsimus Äh, need äh, äh, sammud, mis tuleb astuda eurovõlakirjade jaoks, need tagatised, mis tuleb anda, on enamusele eurooplasele, enamustele eurooplastele täna vastuvõetamatud. ehk teisisõnu, kohe kui hakatakse rääkima Euroopa eelarvepoliitikast, siis see on inimestele vastuvõetamatu. sellepärast, et see üsna tihti tähendab inimeste meeles ainult kasinuspoliitikaid ja seega peaksime me rõhuma rohkem äh, sellele, et läbi nende on võimalik majandust taaskäivitada, töökohti luua. Äh, ja mõneti on praegu tegemist nii-öelda hädaabimeetmega. ja see mõte nende euroala võlakirjade kohta, ega see ei ole mingi naljaasi, see on täiesti võimalik, et mõnede liikmesriikide jaoks olekski päästvaks. aga kui me tahame tulla praegusest seisust välja, siis me ei saa edusamme saavutada ainult siis, kui me saavutame edusamme ühes või teises sektoris, näiteks pangaliidu loomisel või, või poliitilise loodu liidu loomisel. tegemist on kogu paketiga, millest sõltub see, kas me tuleme asjast välja või ei tule ja see, ja sellest peab aru saama ka Euroopa Ülemkogu Euroopa Keskpank äh, on teinekord Äh, ja Euroopa Keskpank peaks ka võtma samme selleks, et leevendada survet natukene liikmesriikidelt. nii palju minupoolsetest elementidest, mille ma tahtsin välja tuua praeguses arutelu faasis, äh, praegu on see arutelu veel suhteliselt üldine, kuid ma tahaksin veel kord äh, rõhuda sellele, mida ütles Werner Langen Euroopa õiguse kohta, ausalt öeldes äh, Äh, pärast Lissaboni lepingu vastuvõtmist öeldi, et äh, ei hakka seda asja enam äh, lahti arutama. ärgem arvakem aga sellegipoolest, et see on täiesti ületamatu probleem, aluslepinguid on võimalik muuta. peame meeles, et see on võimalik ja me ei tohi äh, nii-öelda mm, vooruslikke liik-, riike hakata siin vastandama teistele riikidele, kui üldse selliseid vooruslikke äh, riike on olemas, siis on need ilmselt riigid, kes on kõige rohkem ühisvaluutast kasu saanud ja peavad ka üles näitama solidaarsust. ja proua esinaine, minu viimane märkus veel Ameerika Ühendriikide kohta, ma arvan, et me ei saa võrrelda ameeriklaste olukorda öö, äh, Euroopa olukorraga. ometigi raportöör seda tegi. Euroopa, Ameerika Ühendriikide föderaaleelarve on kakskümmend kuni kolmkümmend protsenti SKP-st kui me oleme valmis selliseks koostööks Euroopa tasandil, siis võimalik, Eh, et sellele mõelda, aga Euroopa, e-, eh, vabandust, Ühendriikide eelarve on tegelikult tugevalt vastutsükliline ega ei vasta absoluutselt samadele eh, tingimustele, mis on Euroopas ja Euroopas ei ole meil e-, ei, ei võla koondamist ega ka vastutsüklilise eelarve võimalust. suur tänu ja nüüd on Astrid Lulingu käes kord. suur tänu, proua esimees ma tahaksin ühe äh, väikse märkuse teha ka saksa keeles, ütleb äh, proua Luling Werner Langenile Luksemburi kohta. ma olin ometigi nii viisakas tema vastu ja andsin talle kõigepealt sõna ja siis ta ei osanud äh, selle lahkusega muud teha, kui minu väikest riiki hakata mustama väga paljud sakslased, kui nad lasevad oma kapitalil Luksemburgil äh, Äh, äh, pankades äh, olla, siis see on ju ometigi kapitali vaba liikumise näide. seda teevad ka väga paljud teised riigid, see on täiesti normaalne, meil on inimeste vaba liikumine ja teenuste vaba liikumine ja kapitali liikumine. ja seega öö, kui sakslastele see asi see ei meeldi, siis küsigu enda käest, miks on äh, Luksemburil nii palju poliitikaid. et võib-olla nende maksunduspoliitika ja pangapoliitika ei vasta sakslaste ootustele ja nad peavad põgenema Luksemburgi. aga nagu öeldud, tegemist on peaasjalikult kapitali vaba liikumise põhimõtte ehtsa näitega. aga see selleks äh, proua esinaine äh, Silvi Kulaari raport raportis on üsna mitu äh, huvipakkuvat mõtet, aga on ka teatavaid äh, arusaamatusi, mis tuleks välja tuua ja selgitada. kõigepealt see võla äh, ühisesse patta panemine. siin on välja toodud kaks lahendust, kõigepealt need sinised võlakirjad ehk teisisõnu äh, võlg, mis on Maastrichti lepingu piirmääradest äh, äh, allpool ja kuuskümmend, kuuekümnest protsendist üle minev võlg on siis liikmesriikide enda asi ja see tähendaks seda, et liikmesriikide vastutus oleks väga suur, äh, seda võlga oleks väga te-, teenida väga kallis, äh, kallim kui Euroopa võlga. aga teine skeem, mis välja pakutakse, on Euroopa amortiseerimisfondi või selle võlalunastusfondi mõte, äh, seda võimalust pakkusid välja Saksa eksperdid hiljuti ja selle juurde on väga paljud praegu pidama jäänud Äh, ma saan osa sellest loogikast täiesti aru, aga teisalt mulle tundub, et äh, selliste fondide puhul eelarvete saneerimise motivatsioon võib-olla langeks liikmesriikides, kindlasti oleks motivatsioon väiksem kui esimeste, äh, nende siniste võlakirjade puhul. nüüd Äh, mulle tundub, et kui me paneme ühtsesse patta võla, mis äh, jääb alla kuuekümne protsendi äh, SKP-st, on mõistlikum ja me peaksime liikuma selle suunas. ja, ja tegelikult tähendaks ka seda, et ei peaks ühte välist, ühte jätma välja teise huvides ja veel üks märkus. proua Gulari raport tahab äh, olla paljudele meele jär-, järele ja seega on siin üks väga oluline küsimus natukene leebelt äh, lahendatud, nimelt siin on öeldud, et äh, võlgu ei saa koondada enne, kui Euroopa Liidus on loodud eelarveliit, mis on äh, jäik äh,, isegi väga jäik, ehk teisisõnu, kui liikmesriigid täidavad ettekirjutatud reegleid ja see toetab seda mõtet, äh, ma ütleksin, et äh, eelarvedistsipliin on küll teretulnud, aga samas tuleb arvestada ka teiste elementidega ja mulle tundub, et see sõnastus praegu on siin liiga lõtv. eurovõlakirjad peaksid tegelikult sellele protsessile kaasa aitama, mitte vastupidi. fiskaallepingu nõrkuseid on vähe esile toodud ja muidugi need kaldumised vasakule poole mulle rõõmu ei valmista, aga eelarve küsimustes eh, riikide üle kontrolli sisseseadmine, see mulle ei meeldi, eurovõlakirjad, ükskõik kuidas me neid nimetame, tegelikult ju jäävad virtuaalseks. ja ma arvan, et eh, sellest asjast ei tule midagi välja, kui eh, siiski me ei võta riike kontrolli alla eelarve küsimustes nii palju siis arvan mina nendest eh, eurovõlakirjadest, ma arvan, et kogu see asi jääb virtuaalsele tasandile. kui eh, me tahame kuhugi jõuda, siis tuleb eh, seda asja ikka tugevalt veel läbi arutada, sellele kondikavale liha peale kasvatada probleem on, et äh, see asi ilmselt pannakse üsna varsti sahtlisse, aga kui me tahame, et midagi saavutatakse, siis tuleb natukene selgemalt need asjad välja joonistada. Äh, meie äh, peame ka arvestama seda, mida ütleb aluslepingu artikkel sada kakskümmend viis see, kuidas seda tõlgendada, tuleb mõelda ka sellele, kas see lepingu sõnastus nõuab meilt seda, et aluslepinguid tuleb muuta ma arvan, et see oleks äh, pikemas perspektiivis väga äh, raske, see võtaks kaua aega, aga meil ei ole seda aega selleks, et äh, leida need, leida vajalikud lahendused täna euroala tabanud probleemidele. kui me tahame leida Äh, me peame leidma lahendused aluslepingu raames, see oleks palju parem, sellepärast et mina küll ei usu sellesse, et keegi hakkaks seda lepingut nüüd kiiresti üle vaatama, see lihtsalt äh, mõistlikkuse piires ei ole seda võimalik teha. Peeter Siimon, palun järgmisena. suur tänu, äh, proua esimees väga kahju on mul sellest, et härra Fox on saalist lahkunud jälle kord. Äh, eks seegi räägib enda eest, äh, et kui kõigepealt siin süüdistatakse kõva häälega kedagi ja siis äh, lastakse jalga saalist, aga ma tahaksin siiski midagi öelda selle kohta. tema nimelt ütles jah, et kriisi põhjus on selles, et liiga paljud riigid kulutasid liiga palju ja seega mul tekib küsimus, et äh, kas mitte Hispaanias ei põhjustanud kriisi panganduskriis ja nii edasi. ja ta ei ole vist asjadest päris hästi aru saanud, aga see selleks. Ähm, ma tuleksin nüüd sisuliselt asja juurde, kõigepealt suur tänu meie raportöörile ära tehtud töö eest ja tänaste selgituste eest äh, võlastusloon, võlas, võlalunastusfondi kohta, see huvitab mind eriti. kui me vaatame tulevikku ja mõtleme võimalikele lahendustele, siis võlalunastusfond kindlasti on huvipakkuv. mul on üks konkreetne küsimus ka punkt üksteist kohta. nimelt tundub täiesti õige olevat see, et me räägime elementidest, mis on seotud äh, selle raporti peateemaga. aga kas tegelikult rekapitaliseerimisfond tuleks siin siiski välja tuua. loomulikult äh, see mõte rajaneb sellel mõttel, et on olemas mingisugune tagatisfond, aga tegelik küsimus peitub selles, et äh, kõik need äh, Äh, probleemid, äh, mis meil praegu vinduvad, äh, tähendab seda, et olukord on märksa ebakindlam. me teame, kui raske on olnud Tagatisfondi osas mingisugust edasiminekut saavutada, sellepärast et olukord ülemkogus ja parlamendis on, on raske Äh, nüüd Euroopa Liidu piires kehtiva hoiuste tagamise skeemi loomisega on meil paljudes liikmesriikides tõsiseid probleeme, sellepärast et pangandusmaastik äh, Euroopas ei ole sugugi ühtne ja liikmesriigiti on suuri erinevusi. Äh, Hispaania kolleeg istub siin minu kõrval ja nagu ma aru saan, on nende süsteem märksa teistsugune kui meie süsteem võib-olla me ei peaks äh, seda Pandora laegast siin avama ja nendele asjadele hakkama eraldi viitama. sest me ju järg-, leppisime kokku põhimõttes, et äh, meie järgmine eesmärgiks on tagada Euroopa tasandil õiglane konkurents ja samas me üritame tagada lähimuspõhimõttest kinnipidamine ja see ongi vajalik, sellepärast et kombed on erinevad ja nende juurde tuleb jääda. suur tänu, Sofi Intvelt, palun. suur tänu, proua esinaine. mõned üldised märkused. kuulasin äh, ära terve selle arutelu me oleme rääkinud erinevatest mudelitest ja sellest, mis võiks olla õige äh, tee edasi. mul on tegelikult väga raske mm, otsustada, sellepärast et argumente on päris palju häid esitatud, aga oluline on otsus langetada minu meelest, mitte käituda nii nagu kümme-kaksteist aastat tagasi, kus tulemuseks on mingisugused poolikud lahendused, lahendused, mis ei olegi lahendused, kujuneb välja mingisugune poolik euroala, sellepärast et meie ei julge langetada otsuseid, kartes valijaid nii et mis iganes me ka ette ei võtaks, tuleks äh, asja teha täiega. mitte mingisuguseid poolikuid lahendusi, mitte mingisuguseid lahjendatud kompromisse, mis ei ole ei liha, ei kala. sellepärast, et äh, meie kardame äh, praegu poliitilist liitu luua ja tegelikult see meid sellesse jamasse tõigi ja veel üks märkus, mille ma tahaksin teha ja ütlen enne seda veel, et mina olen üks nende seast, kes toetab kiivalt eelarvedistsipliini. ma ei arva, et kriisist on võimalik ennast välja raisata ja ma arvan, et eh, ei ole hea mõte kulutada rohkem raha, kui sul rahakotis on. ja seega ma ei toeta neid, kes eh, tahavad puhvrit seada kasinuskavale, aga samas kogu see jutt sellest moraalsest eh, ohust mulle tundub, et see jutt võtab kogu arutelu pantvangi. mis asi on moraalne oht? miks me räägime üldse sellest, millised riigid on vooruslikud ja mis ei ole vooruslikud, mis voorusest me räägime? räägime ju ometigi poliitilistest otsustest, ei ole vooruslike Põhjamaa lõunamaalasi ja äh, petlikke raiskajalikke lõunamaalasi ja äh, et näidata koht äh, kätte härra Foxile. see kolleeg, mida ta esindas siin täna, on väga lähedal Hollandis nendele öö, ähm, parteidele, kes Hollandis üritavad piiri öö, toetada kasinduskava, nii et kustkohast tuleb see öö, eraldus, see jutt sellest, et meil on vooruslikud Põhjamaad ja laisad lõunariigid need äh, lõunamaad äh, tegelikult äh, kellest me räägime, teevad palju rohkem reformide elluviimiseks kui minu enda koduriik, kes väidetavalt on väga ettevõtlik ja vooruslik riik, nii et asja, asjadele ei tohi läheneda mustvalgelt. kui me üldse mingisuguse süsteemi sisse toome, siis peab olema sellel ka piisavalt tagatisi mis lubavad usalduse kujunemiseks äh, riikide vahel, sest selles peitub asja iva. usaldus ja usaldusväärsus, äh, mingisuguseid äh, sajaprotsendilisi tagatisi ei ole võim-, võimalik muidugi leida, sellepärast et kui need oleks olemas, siis me sellest asjast siin üldse ei räägiks, aga mingisugune usaldus peab olema vahe, omavahel olemas. probleem seni ei ole ju olnud äh, selles, et võlad pole olnud koondatud, selles ei ole asi olnud vastupidi. asi oli selles, et me ei usaldanud teineteist. meil ei olnud reegleid, mida kõik järgisid. ja tegelikult, kui Euroopa Komisjon tegi ettepaneku, et reeglid peaksid olema siduvamad, siis astusid sellele vastu needsamad vooruslikud riigid eesotsas Saksamaa ja Hollandiga, nii et äh, pilt äh, ei ole mustvalge. nii et mis iganes me valime lõpuks siis mm, toetagem selle otsusega täielikku poliitilist liitu, mitte mingisuguseid poliitikuid, meetmeid, mitte mingisuguseid äh, lõtvu kompromisse, mis ei ole ei äh, euroopalik lahendus ega ka riikidevaheline lahendus, ärgem toetagem siis pigem seda täielikku poliitilist äh, liitu, Sambo Terho, palun suur tänu, proua esinejani ja suur tänu ka meie raportöörile selle väga selge raporti eest äh,. raportööris räägitakse erinevatest finantsinstrumentidest, sealhulgas eurovõlakirjadest, mille eesmärgiks siis on see, et rahaliidus kujuneks võlaliit. positiivne on selles raportis see, et mitu korda tuuakse välja moraalse ohu aspekt, nii nagu ka vajadus demokraatliku legitiimsuse järele mina omalt poolt äh, ei saa küll aga hästi aru, kuidas eurovõlakirjad või mõned muud äh, taolised ühtset vastutust eeldavad äh, meetmed võiksid ilma moraalse kaota tulla käiku, sellepärast et tegelikult tähendavad need ju otseselt moraalse vastutuse üleandmist ja eelkõnelejale ma ütleksin, et, eh, et moraalsus ei sõltu eh, sugugi geograafiast, eh, nii nagu eelkõneleja ütles, ka Soome elab üle oma võimete. eesmärgiks on föderaalriigiks kujuneda ilmselt ja vot siin on kõige olulisem just nimelt demokraatlik legitiimsus. kui meil legitiimsust ei ole, kui rahvas meie otsuseid ei toeta, siis loomulikult ei võeta neid äh, otsuseid ka vastu. ja Euroopa Liidu vastasus ja äh, rahulolematus äh, kasvab ja inimesed näiteks ei maksa ka enam makse. ainus viis, kuidas me saame üldse neid mõt-, mõtteid äh, ellu viia, on siis, kui me saame liikmesriikide toetuse, mitte ainult äh, riigi- või valitsusjuhtide toetuse, vaid ka rahva toetuse, ma korra veel viitan Soomele, Soomes äh, isegi poliitikud enam ei toeta seda eurovõlakirjade mõtet. seni on sellele ostnud nii valitsus kui ka opositsioonierakonnad ja nad on olnud, kujundanud ühtse rinde selle vastu ja mulle tundub, et ainult äh, rohelised oma viie protsendi äh, määraga Eduskundas äh, toetavad seda mõtet, aitäh. Werner soovib taas Luksemburgi pisut materdada, mul on tunne. ei, kaugeltki mitte, kaugeltki mitte, muidugi mitte. Saksa ekspertide nõukogu räägib sellest võlast, mis jääb üle kuuekümne protsendi skp äh, läve ja äh, kaheksa seitsmeteistkümnest euroala riigist saaksid äh, sellisest mudelist lähtudes osaleda, sellepärast et nii nagu me aru saame, peaksid need riigid, kes sellele tingimusele ei vasta, välja jääma. riigid siis, kelle võlamäär on väiksem, on Eesti, Soome, Luksemburg, Sloveenia, Slovakkia neil oleks siis äh, pääste äh, fond, väljalunastus, võla lunastamise fond, kaks koma kolm miljardit äh, eurot, mis läheks kõik Itaaliale. üheksasada seitsekümmend miljardit äh,, miljonit äh, Itaaliale ja siis sada äh, kolmkümmend Saksamaale see on tõsine dilemma, nagu härra Monti on seda kirjeldanud. Itaalia oleks esimene äh, laenuvõtja sellest fondist. nii et olukord tegelikult ei muutuks. ettepanekut tuleb kõigepealt lugeda äh, põhjalikult läbi esimesed sammud äh, viivad meid poliitilise liidu suunas, äh, seejärel me tahaksime Euroopa Liidu eelarvet üha suurendada maksimaalselt üks protsent. Äh, see on minu jaoks vale. fiskaalliit, Euroopa stabiilsusmehhanism on esimeseks sammuks, me peame nendele keskenduma ja eks siis pärast võime rääkida, kas need eurovõlakirjad üldse on vajalikud või mitte suur tänu, ütleb äh, proua Pauls, ma panin ka ennast kõnelejate nimekirja ja katsun teha lühidalt, me tegelikult rääk-, juba hääletasime selle võlalunastusfondi üle, päästefondi üle ja me hääletame siin päästmise üle, lunastuse üle, aga paistab, et keegi ei taha äh, ennast lasta ristile naerutada. Jean-Paul? me oleme juba lunastuse ära teeninud, miks, miks siis veel ristilöömine? Already... olgu, olgu, väga tore, kui sa leiad, et meid on juba lunastatud, meie patud juba lunastatud. ma arvan, et me kõik, me oleme siin sellises olukorras, et me peame otsustama, kas kõik või mitte midagi ja see ei tähenda seda, et me saaksime selle asjaga kiiresti ühele poole. mina olen olnud üks nendest, kes on häälendanud, hädaldanud selle üle, et liikmesriigid on liiga vähe äh, tegutsenud äh, ja liiga hilja tegutsenud, äh, aga kui me räägime sellistest olulistest sammudest nagu kogu fiskaalliidu loomine, siis on täiesti selge, et üleöö keegi seda luua ei saa. ja mis puudutab seda võlariski, võlakohustuste jagamist, siis ma arvan, et kui me liiga ülepeakaela, liiga uisapäisa tegutseksime, oleks see väga ohtlik. Saksamaa ja Prantsusmaa peaksid kandma hoolt äh, kaks-kolm korda oma skp äh, ulatus, kahe kuni kolmekordse skp ulatuses potentsiaalselt riskide eest, nii et ma arvan, et me võiksime võib-olla pisut osalise vastutusega äh, võlariski jagamise peale keskenduda, seda on tehtud ka näiteks Euroopa Finantsstabiilsuse Fondi mehhanismi puhul. ja äh, see võiks olla lähiperspektiivis võib-olla võimalik alternatiiv pikemas perspektiivis, aga peame langetama otsuse, kas kõik või mitte midagi, kuid seda otsust peab kõigepealt põhjalikult kaaluma mina olen olnud kaua lühiajaliste päästemehhanismide vastu, nagu näiteks need ja äh, mingid lühiajalised võlakirjad, ähm, kahe-kolmeaastased, kui ta äh, praegu me peame analüüsima, milline peaks olema meie fiskaalliit, tulevikus, mina usun, et see oleks õige tee, aga me ei saa äh, uisapäisa langetada otsuseid, äh, millel on tõsiseid puudujääke, nagu ka euro vastuvõtmise protsessis on olnud. ma arvan, et kõige olulisem on, et me praeguses töös oleksime ausamad ja parlament on seda ka olnud võrreldes teiste institutsioonidega. me kõik ütleme ausalt välja, et meil on tõsine probleem Äh, riigivõlakirjadega, võlamääradega ja nii edasi. aga ma arvan, et on üsnagi naeruväärne, et me peame kolmepoolseid läbirääkimisi iga nädal ja komisjon ja nõukogu ei lepi sellega, äh, et me räägime nullriskimäärast võlakirjade, riigivõlakirjade puhul ja, ja nii edasi ja nii edasi. Nad lihtsalt ei, tahavad oma pead liiva alla peita ja ma arvan, et see on suurepäraseks tõendiks selle kohta, et me peame veel palju äh, vaeva nägema. nii et äh, mul on väga hea meel, et äh, üks nendest äh, võlakirja ettepanekutest on sisse võetud siia ja osalise vastutusega tagatised esialgse meetmena oleksid paremaks ettepanekuks kui võla jagamine võla koondamine, sellepärast et see oleks praegusel hetkel väga ohtlik ei saa minna riigi rahva ette ja öelda, et me peame kõigi võlgade eest äh, hoolt kandma praeguses maailmas. Äh, nii et ma arvan, et me peaksime pisut loomingulisemalt äh, selles, seda tööd tegema, kuid kõiki alternatiive tuleb analüüsida, kaaluda ja koostada teekaart tulevikuks. ja Silvi, sa saad lõpetuseks sõna. suur tänu, Sharon! kõigepealt ma tänaksin kõiki, kes sõna võtsid, kõiki neid, kes kuulasid äh, tähelepanelikult äh, meie arutelu. mul on mitmeid kommentaare, kõigepealt distsipliin ja moraalsus. ma arvan, et me ei peaks äh, siin tegema seda viga, et me käsitleme seda raportit eraldi. kuue see õiguspaketi osas ma omal ajal võitlesin sanktsioonide automaatsuse küsimuse eest ja siis seejärel Merkel ja Sarkozy sõlmisid omavahel kokku selle automaatsuse piiramise osas ja ma arvan, et me peaksime siin äh, lõpetama selle üksteisega võitlemi-, võistlemise sel teemal, kes on vooruslikum, kes on äh, olnud usinam ja nii edasi, me peame kõik usaldama omaenda seadusandliku tegevuse tulemusi ja selle tulemuseks peab praegusel hetkel olema fiskaalleping. ja äh, ja härra Fox jällegi siin mängis äh, oma mängi kritiseeris euroala, kuhu nad ei kuulu, siis Werner Lange, ma tahaksin öelda, et meil on siin õigus, õiguste, õigusühendus ja me ei taha aluslepinguid e-, e-, eirata rikkuda ja meil on teel kas juriidilised tõkked, neid ma austan, me püüame leida lahendusi sellistele tõketele, või siis on juriidilise tõkke puhul võimalus lihtsalt kõigest loobuda Saksamaa äh, vähemalt äh, üks äh, osa üldsuse, üldsusest, kellega ma olen rääkinud, leiab, et meil ei ole võimalik elada liidus, kus lihtsalt igasugustest väljakutsetest keeldutakse ja ma olen isegi kohtunud Saksamaa kohtu kohtunikuga, et sellest küsimusest rääkida ja on selge, et äh, kõik euroala riigid, Prantsusmaa, Saksamaa sealhulgas, on äh, valmis äh, meetmeid võtma, äh, et tagatisi anda ja meil juba on oma tagatised ja kui meil kõigil oleks ühine lähenemine, oleks see meie kõigi huvides kas me suudame seda teha, äh, kui me kahtleme, siis meie lähenemine ei veena finantsturge. Äh, Rahvapartei fraktsiooni kolleegidele ütleksime, et püüdke oma äh, vastustes olla konstruktiivsed, aidata euroala, sellepärast et kui ühel päeval euro kaob, siis on see alles päev. proua Peresile ütleksin ma, et me peame olukorda analüüsima ja minu meelest ei peaks seda analüüsi tegema finantsministrid võib-olla hiljem äh, võime otsustada, kas keskpank seda teeb, keskpanga juhid või keegi. igal juhul äh, mina leian, et tegemist peaks olema kompetentsete isikutega, kes ei, ei ole valitsuse esindajad otseselt. ja veel äh,, Pervanche ütleksin äh, sulle selle peale, et äh, mis puudutab Ameerika Ühendriikidega, võit võrdlemist, siis äh, alati, alati võrreldakse meid Ameerika Ühendriikidega. Äh, tegemist on födera-, föderaalriigiga, mis on, äh, millel on pikk ajalugu ja me ei saa sellest üle ega ümber ja mis puudutab liikmesriikide võla koondamist, äh, siis äh, see on üks originaalne äh, meede, mis meid võib aidata, aga neid meetmeid on muidugi veel. Astrid Lulling, jah, meil on siin päästefondi lahendus, siin on kvaliteetsete võlakirjade või bluebondide lahendus nii-öelda jah, loomulikult on kõigil asjadel oma plussid, oma miinused ja äh, selles versioonis, mida me praegu oleme analüüsinud, on äh, tingimuslikkuse element sisse toodud kuuskümmend protsenti SKP-st ja see toob sisse väga olulise kontrollielemendi ja äh, selle äh, päästefondi vastu äh, tegelikult on kõige rohkem lõunapoolsed riigid, just nimelt riigi võlaprotsendiga seotud tingimuse tõttu. ja siis veel. majandusteadlased ütlevad, et riigi võla rahastamine, kui võlg on üle kuuekümne protsendi, on probleemiks nendele riikidele, kus äh, seda võlga on tõesti väga palju. riik peab turul ise toime tulema ja, ja täiendavad kulutused äh, ei äh, aita äh, ei ole põhjendatud, pidades äh, silmas selle alla kuuekümne protsendise võla tagatiste kulutusi. olgu siis äh, tegemist kvaliteetsete, vähem kvaliteetsete võlakirja ettepanekutega äh, või, või mis iganes, jah, meil on teatav lõhe praegu äh, Prantsusest või lõunapoolsete riikide ja põhjapoolsete riikide vahel ja kui me laseme sellele lõhele laieneda ka euroalal, siis see tekitab meile ainult probleeme me püüame äh, töötada selle nimel, et äh, meil oleks lahendus, äh, mis sobib meile kõigile. Peeter Simon, mis puudutab pankasid, siis euro tulevikku käsitlev raport, jah, nii ütles vist Ashley Fox, aga see ei ole ka pankade tulevikku puudutav raport me võime kujutada ette ükskõik milliseid eurovõlakirju, äh, me ei lahenda sellega pangandussektorit, pangandussektori probleemi, selleks on vaja pangandussektorile eraldi keskenduda ja tuletaksin sulle meelde seda, et Euroopa Parlamendis, kui me rääkisime panganduse järelevalvest ja siis ka Elisa Ferreira raport pankade, pangakriiside lahendamise kohta, Äh, selles me oleme juba äh, alustanud pangandussektoriga kallal tehtavat tööd. ma arvan, et ma olen kõigile vastanud, kui ma olen midagi ära unustanud, ärge pange mulle seda pahe, pahaks ja me jätkame oma koostööd konstruktiivses koostöövaimus loodetavasti. Äh, suur tänu! muudatusettepanekud kolmas, ei, üheksas september ja hääletamine komisjonis üheksateist september ja täiskogule loodetavasti oktoobris, aga seda peame veel üle kinnitama. aitäh, edasi võime minna punkti viis juurde oma päevakorras. selleks on äkki ma annan teile siis äh, paar minutit aega maha rahunemiseks ja need, kes soovivad, võivad välja minna, siis ma ei pea karjuma. Okay, if you if you're leaving, if you're leaving, can you do it? kui te olete lahkumas, siis palun tehke seda kiiresti, siis me saame edasi minna, palun um,. Sven, Werner, can you? Sven ja Werner, äkki saate väljas rääkida? okei okay., right um,, this is the hästi, see on siis kodukorra artikli seitsekümmend muutmine, institutsioonide vahelised läbirääkimised seadusandlikkuses menetluses ja võib-olla ma tuletaks meelde, miks mina olen raportöör, sellepärast et mina olen äh, meie komisjoni esimees ja ükski fraktsioon ei tahtnud seda teha. ja seetõttu ma sain sunniviisiliselt raportööriks päris tihti juhtub selliseid asju, tavaliselt äh, statistika küsimuste puhul, aga siin on tegemist institutsiooni tavaliste küsimusega. meil oli üheksateist muudatusettepanekut, mis tehti, päris mitmed nendest tegin ma ise äh, kajastamaks neid arutelusid, mis meil olid esialgse raporti üle, selles esialgses raportis äh, ma püüdsin arvestada AFCO äh, välja pakutud äh, sõnastusega, aga paljudele meist see ei meeldinud, sellepärast mina tegin muudatusettepanekuid ja muutsin sõnastust meile sobivamaks. on neli peamist küsimust, mis muudatusettepanekutes kajastuvad. kõigepealt me komisjoni otsuse otsus on avada läbirääkimised ja mina panin kirja, mida me juba praegu oma komisjonis teeme. meil on äh, regua-, regulaarne aruanne äh, kolmepoolsetest kohtumistest, mis äh, toimuvad, aga nagu täna, me tuleme sellega oma komisjoni ette ja kui keegi on vastu, siis me võib-olla peame hääletama ja ma arvan, et on õige, et äh, ei pea tingimata hääletama siis, äh, kui liikmed seda ei oota, nii et äh, me võiksime seda teha siis, kui meil toimub hääletamine või kui me oleme inimesi enne hoiatanud, et selline hääletamine toimub. ma olen sõnastust muutnud nii, et esimehed saaksid läheneda asjale mõistlikult ja kui toimub hääletamine, et eh, siis eh, kasutatakse lihthäälte enamust, eh, Hene Langen tahtis kaks kolmandikku enamust, kui me seda kohaldaksime, siis me ei oleks kuhugi jõudnud ka selle majandusjuhtimise paketiga, nõndanimetatud kuuspakiga. ja selle läbirääkimistega ja oleks pidanud tulema teine lugemine. ja me ei oleks saanud vastu võtta ka ühtegi muudatusettepanekut selle vastu, mida nõukogu tahtis, meil oli väga väike häälte enamus ka siis, kui me täiskogule läksime sellega. nii et äh, sellest tulenevalt ma arvan, et äh, kahekolmandikune häälte enamus ei oleks hea idee Äh, sellisel häälteenamusel on oma koht näiteks äh, teise lugemise menetluses äh, täiskogul, aga ma muidugi kuulan huviga ära, mis teistel on öelda. on muidugi härra Galtieri ettepanek, et läbirääkimiste avamise otsus tuleks saata kõikidele liikmetele, ma ei ole kindel, et see on vajalik, sest liikmed peaksid teadma, et esimehe teadaannetes eh, me mõnikord soovime hääletamist või eh, läbirääkimiste avamise otsust. muidugi, kui hiljem toimub ametlik hääletamine, siis tuleks eh, ka liikmetele midagi edastada, aga see on siin suuline menetlus ja komisjonil peaks olema võimalus äh, anda täiendav ülevaate äh, läbirääkimiste käigust. me oleme teinud seda ka majandusjuhtimise paketi läbirääkimiste raames, kus me andsime ülevaate läbirääkimiste käigust, arutasime uuesti prioriteete ja selle kõige saaks muidugi tuua formaalsele alusele ja siis täiskogu otsus läbirääkimiste avamise kohta. eeldatavalt on äh, siis lahkarvamus selles suhtes, mida komisjon on otsustanud ja mitte ainult meie komisjon, vaid mis tahes komisjonid. on erinevaid alternatiive, see võib olla kas ühe fraktsiooni või vähemalt neljakümne liikme soovil. mina leian, et võib-olla kaks fraktsiooni või nelikümmend liiget, sest ma ei äh, tahaks, et lihtsalt rutiinselt hakkaks tekkima olukord, kus üks fraktsioon pidevalt mingeid asju täiskogule saadab. see võiks tekitada keerulise olukorra, aga see on jällegi teema, mille suhtes me peame otsustama ja alternatiiv on üks kümnendik äh, parlamendiliikmetest, kes esindavad vähemalt kahte fraktsiooni või kui esimeeste konverents äh, nii otsustab. nii et esimeeste konverents võib sekkuda, kui tõesti leitakse, et tahetakse küsimus tuua kõrgemale tasandile, näiteks et see on eriliselt poliitiline või aktuaalne läbirääkimismeeskonna koosseis, selle üle ma olen mõelnud, et see võiks olla nagu praegu esimees pluss raportöör pluss variraportöörid ja ma olen täpsustanud, kes mida täpselt teeb. esimees juhib siis institutsioonide vahelistes küsimustes äh, nagu delegeeritud õigusaktid et me eraldaksime need poliitikaalastest läbirääkimistest, nii et eraldaksime institutsioonide vahelise võitluse sisulisest poliitikast. ja raportöör juhib, nii nagu meil ikka tavaks on, nendes küsimustes, mis on, mis tulenevad otseselt läbirääkimiste mandaadist ja kõik fraktsioonid peavad sama olla esindatud ja kui võimalik, siis peaks olema võimalus ka asendajate osalemiseks, kui keegi kohale tulla ei saa ja teatud juhtudel võib läbirääkimiste meeskonnaga laiendada näiteks sellesama majandusjuhtimise paketi puhul me tegime seda, kõik koordinaatorid osalesid ka, sest me leidsime, et see oli vajalik. ma ei taha öelda, et alati kõik äh, koordineerijad, koordinaatorid peaksid saama osaleda, aga kui asjaolud seda äh, õigustavad, siis peaks olema see võimalik. ja siis äh, viimaks kolmepoolseid kohtumisi puudutavate dokumentide äh, levitamine. Äh, normaalne on see, et meil on see nelja veeruga äh, dokument. põhiküsimus on selles, et kui meil on ajakohastatud dokumendid või mitteametlikud dokumendid, et me äh, Mm. ja me hakkame neid äh, analüüsima, äh, kui palju ette me neid äh, soovime, paljud, ka mina pakkusime kakskümmend neli tundi, härra Gautieri ja teised soovisid nelikümmend kaheksa tundi, loomulikult see peaks olema äh, nii vara kui võimalik, aga arvestades seda, et iga nädal toimub mitu triloogi, siis ma ei usu, et me suudaksime neljakümne kaheksa tunni tähtajast kinni pidada, nii et võib-olla peaksime jätma endale natukene äh, rohkem hingamisruumi. ma olen juba välja jaganud teksti võimalike kompromissidega, see ei hõlma küll absoluutselt kõike, mis on välja pakutud ja loomulikult me saame hääletada kõike seda ja kus äh, liikmed on teinud pikemaid muudatusettepanekuid, siis äh, oleks hea, kui me saaksime hääletada neid eraldi osade kaupa. nii et ma olen valmis olema väga paindlik kõige selle osas. ma arvan, et minu poolt äh, on kõik sissejuhatuseks või tegelikult kaks asja veel, mida ma ei ole üldse käsitlenud nendes esimestes kompromissides, mille ma olen välja jaganud. üks nendest äh, puudutab läbirääkimiste avamiseks vajalikku kahekolmandilik, kolmandikulist enamust. juba äsja selgitatud põhjustel mina seda ei poolda, aga me võime loomulikult seda eraldi hääletada, kui enamik seda soovib. ja veel üks asi, mis praegu siin ei kajastu mis piirab eh, esimehe rolli. et juhul, kui tähendab, esimees on tihti raportöör eh, nii-öelda by default, nagu praegu mina olen selles küsimuses eh, raportöör. ma kahtlen, et mõnes küsimuses ka näiteks asepresident võiks tulla ja olla juhataja. et kui fraktsioon midagi ei soovi võtta ja see läheb esimehele, siis äh, ta peab käituma vastutustundlikult läbirääkimiste äh, meeskonnas on kõik fraktsioonid esindatud ja see on juba päris hea garantii. mis puudutab variraportööri küsimust, siis äh, selles suhtes peab olema ettevaatlik, et kuidas me läheneme väikestele ja suurtele fraktsioonidele. võib-olla esimees ei pea endale võtma variraportööri suurt koormust. mina ei ole ühest suuremast fraktsioonist ja pean tegema oma osa tööst, aga ja võib-olla ka väiksemate fraktsioonide juhid peavad seda tegema, aga institutsioonide vaheliste lahingute puhul esimees võib-olla on paremas positsioonis eh, seal tegutsemiseks kui need, kes ei ole harjunud sellise rolliga. ja need, kellel on kahtlusi selle rolli suhtes. kui on teistsuguseid soove, siis ma olen valmis neid kaaluma, aga me ei peaks käituma erinevalt teistest komisjonidest ja isegi suuremate poliitiliste pakettidega on esimehed tegelenud tööstuskomisjonis näiteks kõiki läbirääkimisi juhatab esimees, ainult temal on sõnaõigus, meie oleme natukene paindlikumad selles suhtes, kellel me võimaldame sõna saada kolmepoolsetel kohtumistel. mõnikord kulub siis küll kauem aega, aga vähemalt me käitume demokraatlikult. ma olen nüüd vist käsitlenud kõiki teemasid aga nüüd variraportööri Jean-Paul Rahvapartei poolt, muidugi kui te soovite sõna. jah, mis puudutab kompromissmuudatusettepanekut, siis mina ei ole seda kätte saanud, aga võib-olla on tegemist ainult minu tehnilise veaga. Nende muudatusettepanekute hulgas, mis meie mapiku, mappides on, olen ma tegelikult kõigi Gualtieri muudatusettepanekute vastu. härra äh, Gualtieri, ma arvan, et äh, õigus ei tohi takistada asjadel arenemast. ja siis äh, härra Klute muudatusettepanekud on minu meelest härra muudatus, Klute muudatusettepaneku hoidsin selle ka ülesse see muudatusettepanek, mis käsitleb äh, komisjoni esimeest, see on härra Kluuta muudatusettepanek äh, neliteist, äh, mis on minu meelest väga hea. meie parlament on pisut erilise töökorraldusega. meil on komisjonide esimehed, kes tunduvad oma komisjoni esindajatena äh, väljaspool, välismaailma silmis, aga meie oma äh, kohtade jaotuse süsteem fraktsioonide vahel, äh, fraktsioonisisene äh, kohtade ja-, jagum-, jaotamise süsteem ka meie fraktsioonis kehtib see aga tähendab, et komisjoni esimees on pisut erakorralisel positsioonil, ta on institutsiooniliselt nii-öelda juhtival kohal, kuid ta ei esinda selle oma eriala komisjoni enamust oma seisukohtadelt. ja minu meelest välismaailma silmis võib olla see päris arusaamatu. aga selline on see süsteem. ja ma arvan, et äh, komisjoni esimees peab kolmepoolsetel läbirääkimistel olema neutraalne Te ütlesite, et väikeste fraktsioonide ja suurte fraktsioonide vahel on vahe äh, Su. ja väikestel fraktsioonidel ei ole väga palju raporteid. Äh, teie tõite siin äh, tööstuskomisjoni näite, mina selle tegevuses ei osale, aga on toimikuid, mis on väga olulised, on teemavaldkondi, mis on väga olulised ja äh, teiegi olete siin äh, pidanud koostama raporteid teemadel sellepärast, et keegi teine ei soovinud seda teha. ja ma arvan, et seda tuleb arvesse võtta, äh, tuleb ma ei tahaks siin inimeste ja komisjonide esimeeste äh, väärikust äh, küsimärgi alla seada ja õiglust küsimärgi alla seada, kuid äh, praegu räägime väga palju äh, läbipaistvusest ja erinevate huvide konfliktidest väga palju ja ma arvan, et sellises õhustikus tuleb seda arvesse võtta. võtame siin näiteks Prantsusmaa küsimuse, presidendivalimised, äh, Rahvusassamblee esimehe valimised äh, ja nii edasi. Äh, ja ma taha, tahaksin rõhutada, et ka meie peame selliseid asju arvesse võtma. sotsiaaldemokraatide hulgast keegi ei soovinud sõna, nii et Sven, palun Yes, so um, just very briefly, uh, thanks for your compromise amendments uh, after our last exchange. suur tänu uh,. pärast meie viimaste arvamuste vahetust äh, selles küsimuses otsustasime me jääda kõrvale sellest arutelust, äh, millist enamust on vaja millegi taasesitamiseks või äh, või otseste läbirääkimiste alas, alustamiseks kaks kolmandikku või enamik liikmetest, tegemist on rohkem sellise filosoofilise aruteludega ja võib-olla enamus, liikmete enamus on pisut erinev kui kaks kolmandik, kaks kolmandikku võib-olla on legitiimsuse seisukohast parem, kuid äh, lõppkokkuvõttes ei ole see kõige olulisem selle teema juures. Teie ette, kompromissettepanekud on erinevaid elementi tasakaalustatult arvesse võtnud ja mis puudutab Jürgen Klute muudatusettepanekut neliteist, mida mainis ka Jean-Paul, siis kui me oleme jaganud kõik kolmepoolsete läbirääkimiste dokumendid komisjonile, kõikidele fraktsioonidele, siis äh, need dokumendid tuleks panna lihtsalt internetti, muuta kättesaadavaks koordinaatoritele ja ma tõlgin siis äh, Jürgeni äh, sooma, äh, saksakeelsest versioonist kõik dokumendid. Jürgeni muudatusettepanek neliteist, kõik dokumendid, sealhulgas kirjalikud ja esialgsed ja mitteametlikud dokumendid jagatakse komisjonile ja see, ja sellest jääb mulje, et kõik peavad need dokumendid kätte saama. ja mina sain aru, et te ütlesite prantsuse keelest, et äh, muudatusettepanek ja äh, muudatusettepanek neliteist organilt äh, meeldis sulle äh,. härra Koses äh, kommenteerib ilma mikrofonita äh,. paistab, et siin on mingi viga numbritega. Jürgen Kruuta äh, muudatusettepanek number neliteist on see, millest ma räägin. paistab, et meil on siin mingi arusaamatus. ühesõnaga, see küsimus äh, millised kolmepoolse kohtumise dokumendid väärivad või vajavad äh, eraldi arutelu jääb endiselt õhku. toon ühe näite teile. Need dokumendid ringlevad ja üks liikmesriik äh, andis mulle kompromissmuudatusettepaneku enne, kui ma selle oma variraportöörilt tegelikult kätte sain, mis tegelikult minu arust oli üsnagi erakordne, nii et dokumentide jagamise äh, küsimus tuleb koordinaatorite äh, keskis äh, ära lahendada. aga suur tänu muudatusettepanekute, äh, kompromissmuudatusettepanekute eest ja eks me siis muudat-, muudest asjadest räägime hiljem täpsemalt. mis puudutab äh, raportite koostamist nii seetõttu, et keegi teine ei soovinud äh, seda, äh, siis äh, ma kinnitan teile, et meie anname endast igal juhul parima. selgituseks. Jörgeni muudatusettepanek neliteist sisaldab ähm, seitset lõiku ja Jean-Paul viitas lõikele kaks, sina aga viitasid lõikele neli või veel mingile muule lõikele sellest jah, siin oli kaks äh, küsimust. mina, kui ma äh, rääkisin äh, neljateistkümnendast muudatusettepanekust, siis te õigusega, nagu te õigusega ütlesite, mõtlesin lõikest kaks ja meie sõber Sven rääkis sellest, et dokumendid tuleb äh, muuta kättesaadavaks kogu parlamendikomisjonile, äh, mina aga siin pidasin silmas äh, läbirääkimiste rühma, mis on toodud lõikes neli sellest muudatusettepanekust jah, ja siis hiljem on kirjutatud, et tehakse parlamendikomisjonile kättesaadavaks vajaduse korral ja ma arvan, et me peaksime sellest äh, omavahel rääkima, mina suhtun väga avatult äh, sellesse, aga Jürgen, võib-olla sina võiksid ise rääkida sellest, sinu kord. suur tänu. kõigepealt äh, Svenile. liikmesriikidelt kompromissmuudatusettepanekute saamise äh, kohta, jah ähm,, lobitegijad võtavad ühendust personaliliikmetega, avaldavad neile survet äh,, ja nõudsid ja kolleegid on ja, ja lobi tegijad on nõudnud infot kolleegidelt, kolleegid loomulikult ei ole reageerinud ja Äh, mina olen alati rõhutanud, kui oluline on, et dokumendid ei jõuaks mitte kuskile enne, kui need on komisjoni liikmetele laiali jagatud. aga tõesti on küsimus, milles me peame kokkuleppele jõudma, Euroopa Parlamendi liikmed on valitud rahvaesindajad ja nende ülesandeks on esimesena kompromissidele pilk peale heita. aga loomulikult kui komisjon tahab läbirääkimisi äh, pidada, siis äh, komisjon peab olema ka kursis sellega, mis läbirääkimiste rühm teeb ja mis toimub kolmepoolsetel kohtumistel. me ei tahaks, et info jõuaks liiga kaugele, aga komisjon tervikuna peab olema kursis äh, asjade arenguga. muidu ei saa komisjon oma tööd teha kuidas kanda hoolt selle eest, et info kuskile välja ei le leki ja selle üle peame veel arutlema. peaks olema mingisugused äh, piirangud, mis on, aitavad kanda hoolt selle eest, et konfidentsiaalne info jääbki konfidentsiaalseks ja veel täiendavad täiendavalt ütleksin, et äh, Sharoni esitatud kompromissmuudatusettepanekud on mulle üldiselt vastuvõetavad. ja, ja võib-olla need äh, fraasid, millele viitas Jean-Paul ähm,, vajavad pisut sõnastuslikku liht, lihvimist, loomulikult me peame kandma hoolt selle eest, et parlamendikomisjoni esimees on neutraalne, Sharon alati on loomulikult seda, aga see ei pruugi alati nii olla. ja me peame siis kandma hoolt selle eest, et oleks selgelt arusaadav, mis, mida võib teha, mida ei või teha ja see neutraalne olemine on väga oluline, siis kakskümmend neli äh, tundi kättesaadavaks muutmisel või kolmkümmend kaheksa. Äh, mina eelistaksin kakskümmend 20 äh, neli tundi, sellepärast et äh, kolmepoolsed kohtumised leiavad aset nii tihti, et see nelikümmend kaheksa ei tundu praktiline. kaks kolmandikku enamust äh, on liiga suur, ma arvan, et meil oleks vaja mingisugust praktilist lähenemist ja lihtne enamus äh, minu meelest on nagu Sharon ütleski, on piisav, aga eks me jätkame oma läbirääkimisi. ja meil on väga palju küsimusi mm, mille üle läbirääkimisi pidada, nii et äh, sellest peaks piisama. ja mis puudutab äh, esimehe rolli, siis äh, ma olen nõus sellega, mida Sharon ütles ja väga la-, raske on, kui aseesimees peab esimehe kohust täitma, võib-olla me peaksime jätma selle lahtiseks, keegi läbirääkimiste meeskonnast võib täita võib-olla äh, esimehe ülesandeid. Äh, võib-olla mingisugune praktiline lahendus, äh, mis ei ole liiga piirav, oleks hea. suur tänu, Toomas Mann ja Uudo Pulman. Galtierit ei olnud kohal, nii et Uudo, võib-olla sina, kuivõrd sotsiaaldemokraadid pole varem sõna saanud, meil juba oleme oma koosoleku aega ületanud, loodetavasti tõlgid jäävad siia meiega. suur tänu, Sharon, mina tegelikult ei vastuta selle teema valdkonna eest, aga kuna ma juba siin kohal olen, siis äh, võtan variraportööri nimel ka sõna. meie variraportöör on nõus teie kompromissmuudatusettepanekutega ja iseäranis meeldisid eh, talle Jean-Paul eh, Gauzessi eh, ülistussõnad, mille ma edasi annan. suur tänu, Sharon, ütleb Toomas Mann. nii et ma teen lühidalt, mis puudutab muudatusettepanekut neliteist, siis selle viies lõige, mis käsitleb kirjalike dokumentide jaotamist, ka mitteametlike dokumentide jaotamist, siis see on minu arvates problemaatiline, eriti legete küsimus. minule äh, muidugi läbipaistvus meeldib, kuid kui inimestele on usaldatud juhi amet, siis tuleb neid ka usaldada. ja äh, kui me ütleme, et äh, meie teeme teile ülesandeks meie eest läbirääkimisi pidada, siis me peame uskuma neisse, mis puudutab äh, kahtekümmend nelja ja neljakümne kaheksat tundi, siis äh, nelikümmend kaheksa tundi oleks siiski liiga pikk, äh, mis puudutab esindatust, jah, loomulikult meil on ju, meil on aseesimehed olemas ja sellest peaks piisama täielikult, meil ei oleks vaja mingisugust roteeruvat presiidiumi ja kahe kolmandiku enamuse osas ma arvan, et siin me peame veel läbirääkimisi jätkama meil on tõesti vaja suurt enamust siiski, enne kui me mingisuguseid otsuseid langetame, aga võib-olla tõesti kaks kolmandikku on liiga palju, võib-olla me võiksime siin analüüsida olukorda. Sven, Sven, tee kiiresti mina eelistaksin ilma tõlkideta inglise keeles töötada isegi siis, kui minu inglise keel on väga vilets. aga